Okay. Good afternoon. tere pärastlõunat kõigile. palun võtke istet. tervitan teid kõik meie asutaval koosolekul libekomisjonis. minul on au olla ajutine esimees, kuivõrd äh, ma olen esimene aseesimees olnud eelmises komisjoni juhatuses vastavalt kodukorrale ja selle komisjonide asutamist puudutavatele sätetele, reeglitele kakssada neli ja kakssada. ma tahaksin teid tervitada kõiki siin, uusi kolleege eriti ja tervitan meie istungi avatuks meie tänase kohtumise eesmärgiks on komisjoni juhatus valida, valides esimehe ja kuni neli aseesimeest vastavalt äh, reeglile kakssada neli meie kodukorrast. kõigepealt valime me esimehe, millele järgnevad aseesimeeste valimised, kus siis juba toolis istub uus esimees. ma paluksin teil kontrollida, kas on teil kaasas hääletuskaardid kui teil hääletuskaarte ei ole, paluge kohe, et äh, saaksite ajutise kaardi, sest et me ei saa elektronsüsteemi kasutada, kui kõigil ei ole kaarte kaasas. loodetavasti kõigil ikkagi on kaasas, aga igal juhul seda kaarti on teil täna vaja. vastavalt kodukorra artiklile kakssada kuulutan välja, et äh, hääletuses olevad täna järgnevad asendusliikmed ja loen need nimed ette, kes asendab keda Foss replacing härra Foss asendab härra Beckerit, härra Carlos Coelho esi, esi, asendab äh, proua Materat, härra Stettina asendab proua Mussolinit, proua Slain asendavad pro-, asendab proua Flašikova-Benovat, härra äh, Fernandes asendab härra Lopez Aguilari, härra Jurek asendab härra Tomaševskit proua Kallas, äh, proua Riisi, proua Reering, proua Michelli, proua Pinelli, proua Ernsti ja proua Lunacek, proua Valerat. see, äh, need olid siis asendused ja enne hääletusele minekut tuleb siis kõik lisaasendused kanda protokolli, aga nüüd siis valitsuse juurde kvoorumi osas. kohal on täna rohkem kui viisteist äh, liiget ja seega on kvoorum vastavalt äh, kodukorra artiklile äh, kakssada kaheksa kaks koos ja nüüd presidendikandidaadi, esimehe kandidaadid, vabandust ma paluksin siis nüüd äh, esitada esimehe kandidaadid proua Sippel. suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin nimetada meie kolleegi Claude Moraesi meie komisjoni esimehe kandidaadiks suur tänu, proua Sippel kandidaadiks peab olema komisjoni täisliige, härra Moraes seda on, ja peab olema finantshuvide deklaratsioonid aga täitnud, mis on ka täidetud, nii et Moraes on kandidaadiks nimetatud. Claude, nüüd pean küsima sinu käest, kas sa oled nõus selle kandidatuuriga, kas sa oled nõus? jah, aitäh. So now. nüüd hääletus. üks kandidaat on esitatud. teeksin ettepaneku. Läheme hääletuse juurde, kuid teeme seda aplausi saatel and I'm really ja mul on väga hea meel seega kuulutada, et meie kandidaat on ametisse nimetatud ja härra Claude Moraes, palun tulge siia üles ja asuge uuesti esimehe kohale, aitäh! In the meantime I have to confess. ja muuseas, vahepeal pean tunnistama, et kui mind nimetatakse aseesimeheks uuesti, olen ma kõige kauem libekomisjoni istunud kolleeg kahe tuhande seitsmendast aastast. noh, teatav kergendus. aitäh, kolleegid. suur tänu Kingale ja enne kui me läheme aseesimeeste valimiste juurde, ma tahaksin omakorda tänada kolleege selle toetuse eest ja suur tänu, et te olete viimase kahe päeva, poole aasta jooksul olnud nii toetav, libekomisjonist on saanud see, mis on temast saanud, sellepärast et meie liikmed on nii aktiivsed olnud ja tegutsenud sihipäraselt, me oleme siin kojas väga tähtis komisjon ja seda tänu teie tööle triloogidel ja mujal läbi suure raske töö ja saavutuste, mille olete ära teinud viimase kahe ja poole aasta jooksul. see on minu jaoks puhas privileeg olla tagasi valitud ja kavatsen teha tööd veelgi tublimalt ja kaasavamalt kui eelmise mandaadi ajal. suur tänu usalduse eest, aga ega teil valikut ka ei olnud, aga sellegipoolest suur tänu toetuse eest. Läheme nüüd siis aseesimeeste valimiste juurde vastavalt kodukorra artiklile kakssada neli toimuvad need valimised. ja nagu Kinga enne ütles, tuleb ette lugeda järgnevad asendusliikmed ja need asendusliikmed on EPP, uh, Mr Coelho for the EPP, uh, Mr Stetina for the EPP, um, uh, Ms, Ms Schlein for the S&D, Mr Fernandez for the S&D, uh,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 ja nüüd siis aseesimeeste valimiste juurde, mis puudutab kvoorumi, kohal on rohkem kui viisteist komisjoni liiget ja seega on kvoorum koos. ja nüüd siis palun kandidaatide nimetamisel ma paluksin esimese, teise ja kolmanda aseesimehe ja neljanda aseesimehe kandidaadid välja hõigata tuletan meelde, et kandidaati võib äh, nimetada kandidaadiks kas fraktsioon või viis protsenti komisjoni liikmetest, viis protsenti on kolm liiget. kandidaat peab olema täisliige meie komisjonis ja peab olema täitnud finantshuvide deklaratsiooni. ja nüüd ma siis paluksin kandidaadid, kes on ametisse nimetatud, kas nad on nõus sellega, kõigepealt esimese aseesimehe kandidaat proua Metsola esimene aseesimees, te tahaksite kellegi nimetada kandidaadiks? jah, me tahaksime proua Kinga Kalli nimetada esimese aseesimehe kandidaadiks. proua Kinga Kall on nimetatud esimese aseesimehe kohale, kas on teisi kandidaate? kui ei ole, siis kui on ainult üks kandidaat, kas me võiksime aplausi teel kinnitada kandidaadi ametisse proua Kinga Kall, seega on valitud esimeseks aseesimeheks Läheme edasi. teine aseesimees, teine aseesimees, kas keegi tahaks esitada kandidaadi? proua Sippel. suur tänu. Äh, esimestel on võib-olla meeles, et kahjuks või õnneks proua Jotova on parlamendist lahkunud ja seega ma teeksin ettepaneku Sergei Stanishev esitada teiseks aseesimeheks. härra Stanishev, kas te olete nõus kandidaat olema, olete jah? Liibe komisjoniga on tegemist ja kummalisel kombel ma isegi proua Ka-, äh, Kalbiljaš- äh,, äh Kinga-Kalli käest ei küsinudki, kas ta on nõus. aga härra Stanišev on siis nüüd valitud teiseks aseesimeheks vabandab, ütleb härra esimees, me ei kontrollinud, kas kolleegid on nõus härra Staniševi kandidatuuriga. kas te olete nõus, kui siis aplaus, palun. Lämmas on kolmas aseesimees. kas keegi soovib kedagi nimetada? proua Sargentini. härra esimees, ma suure heameelega Roheliste nimel kolmandaks asemeheks tahaks nimetada härra Jan-Philipp Albrechti. härra Albrecht on kolmas aseesimehe kandidaat, kas on teisi kandidaate? kui ei ole, siis kas härra Albrecht olete nõus? olete nõus, jah? ja seega ja seega, kas ta on valitud aplausi teel, jah. ja lõpetuseks neljas aseesimees proua Metsola uuesti sõna teile. suur tänu, esimees, meie suure au ja privileegia nimetaksime proua Barbara Kudritška neljandaks aseesimehe kandidaadideks. proua Kudritška, olete nõus? jah rohkem kandidaate vist ei ole esitatud seega proua Barbara Kudritška on nimetatud, aplausi veel. Ähm, kolleegid, ma paluksin neljal uuel aseesimehel tulla siia ülesse ja siis peatame istungi kella viieteist kolmekümneni ja siis äh, ja jätkub tavaline komisjoni koosolek, nii et väike paus, kolm aseesimeest, palun võtke oma kohad sisse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

päevakorrapunkt kuus, päevakorra vastuvõtmine. kui kellelgi ei ole midagi päevakorra vastu, siis loeme päevakorra käesolevaga äh, vastu võetuks. Jan Albrecht, palun. suur tänu, kasutan äh, võimalust äh, ja paluksin ühte asja, meil on siin suur au, et meil on kaks juristi, kes esindavad Edward Snowdenit, rikkumisest teatajat ja kuivõrd parlament Euroopa Parlament võttis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuus vastu resolutsiooni ettepaneku, millega taotleti kaitset Edward Snowdenile ning varjupaika liikmesriikidelt ja ma palun, et me annaksime neile võimaluse paari minutiga seletada, milline on Edward Snowdeni praegune olukord. okei okay,, thank you very much. suur tänu, Jan ma tean, et kolleegid teadsid juba, et need juristid on siin ja on kohtutud juba teatavate kolleegidega. Te soovisite, et meie külalised saaksid paari minuti jooksul seletada selgitusi anda selgitusi oma tegevuse kohta seoses meie resolutsiooni ettepanekul esitatud taotlusega ning kallid kolleegid, kui teil ei ole midagi selle vastu, kui meil on võimalik, siis äh, anname neile selle võimaluse meie koosoleku lõpus ning äh, kui see on teile vastuvõetav. I think that should be fine if ma arvan, et see sobib ja kui mingeid äh, probleeme äh, peaks tekkima, siis äh, teeme seda varem, ähm, aga ma arvan, et ka lõpus on võimalik. ma olen nii paindlik kui vähegi võimalik, ütleb härra esimees. hoidke meid igal juhul asjaga kursis ja siis koosoleku lõpupoole teeme nii. suur tänu, kallid kolleegid, et olite nii paindlikud selles küsimuses ja nüüd, kus ma olen jällegi saanud ennast natuke koguda tahaksin teid tänada selle eest, et valisite mind uuesti meie komisjoni esimeheks. suur tänu kõikidele nendele liikmetele, kes korrapäraselt kohal käivad, suur tänu ka koordinaatoritele, kes on alati meie komisjoni koosolekutel kohal, suur tänu ka personalile, meie komisjoni personalile, kõikidele äh, meie kogenud personaliliikmetele, kellest on alati väga palju kasu, suur tänu ka kõikide teiste institutsioonide personalile, kes alati on abivalmid. ja hoolimata sellest, et meie komisjonis on aeg-ajalt poliitilisi lahkarvamusi, on sellest komisjonist saanud minu jaoks omamoodi pere. ja siin on kohal väga palju asjatundlikke inimesi ja ka meie personal on väga asjatundlik ja ka kõik teised asjaosalised, kellega olen kohtunud libe komisjonis tööd tehes viimase kahe poole aasta jooksul. suur tänu teile kõigile! kallid kolleegid, läheme nüüd edasi oma päevakorraga. päevakorrapunkt number üheksa Rooma laste äh, lõimimise olukorda Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja äh, Rooma inimeste põhiõiguste austamine, teema, millest oleme rääkinud oma komisjonis korduvalt. hiljuti võtsime vastu resolutsiooni ettepaneku, mis käsitleb äh, põhiõigusi Euroopa Liidus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. täna oleme siia kutsunud härra Ioannis Dimitrakopuluse, kes on ähm, võrdsuse ning kodanikuõiguste osakonna juhataja ning me räägime teisest, suuruselt teisest Euroopa vähemusest, selle diskrimineerimisest, selle lõimimisest ja meil on siinkohal ka õigusdirektoraadist pärit härra Jamal Schmidt, kes on mittediskrimineerimise ja roomi koordi-, roomade tegevuse koordineerimise osakonna juhataja. ja kõigepealt annan sõna Äh, härra Ioannis Dimitrakopoulusele ja seejärel härra Schmidtile. pärast meie kallite külaliste sõnavõtte on võimalus sõna saada liikmetel. suur tänu kõigile koosolekul osalejatele. palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, et olete kutsunud meie inimõiguste äh, ja Põhiõiguste Ameti kohale, koha, et tutvustada meie tegevust ning rääkida natukene sellest, mida tähendab äh, Rooma rahvusesse kuulumine Euroopa Liidus, äh, tänases Euroopa Liidus. kahe tuhande kaheksandal aastal koostas äh, Põhiõiguste Amet oma esimese uuringu pärast Euroopa Liidu vähemuste uurimuse läbiviimist ja pilt oli üsna sünge. pärast seda uuringut, mille avaldasime kahe tuhande kaheksandal aastal, Euroopa Liidu institutsioonid, nõukogu komisjon ja parlament avaldasid äh, resolutsioone, raampoliitika dokumente, soovitusi selleks, et kuidagi seda probleemi leevendada viisime läbi sihipärasema uuringu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kus keskenduti üksikasjalikumalt neljale sotsiaalse elu valdkonnale äh, ja äh, valgustati rohkem mittediskrimineerimise põhimõtet, vaadati, kuidas romi kogukondi äh, diskrimineeritakse võrreldes nende naabritega ja nüüd siis esitame teile teise suurema uurimuse vooru tulemusi oleme siis võrrelnud üldse rahvastiku andmetega äh, meie äh, olukorrahinnangut ning vaatame, kuhu oleme jõudnud viimase kümne aasta jooksul ja kas on võimalik olnud siis romade olukorda parandada. nagu te näete meie raportis, äh, siis neid tulemusi tuleb vaadata mitte ainult nõukogu soovituste taustal, mis pärinevad kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrist, aga tuleb vaadata ka ÜRO säästliku arengu äh, eesmärke. Romade kaasamine äh, peab olema kooskõlas ka nende rahvusvaheliste oluliste eesmärkidega. uurimusest äh, üksikasjalikumalt äh, uurimuse puhul me käsitlesime üheksas liikmesriigis elavaid roomasid ehk siis Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Ungari, Portugal, Rumaania, Slovakkia ja Hispaania ja äh, see on umbes kaheksakümmend viis protsenti Rooma rahvast Euroopas me, meil oli ka, viisime läbi praktiliselt kaheksa tuhat äh, näost näkku intervjuud, igaüks neist neljakümne viie minuti jooksul ja seda nende Rooma inimestega, kes ennast ise videosid roomadeks ja nemad andsid andmeid umbes kolmekümne kolme tuhande leibkonna liikme kohta. ja kasutasime äh, juhuslikku äh, meetodi äh, valimit ning meie ei teinud, korraldanud asja kergeks enda jaoks, ei läinud äh, ainult nendesse piirkondadesse, kuhu romad on koondatud, äh, ka püüdsime minna äh, nendesse piirkondadesse, kuhu, kus ei ole suuri romade kogukondi. tulemused on äh, üsna sünged, sama sünged kui minevikus, keskmiselt võib öelda, et erinevates liikmesriikides on äh, olukorrad küll erinevad, nendest erinevustest ma täna siin üksikasjalikult paraku rääkida ei saa, aega selleks ei ole kuid, kuid kaheksakümmend protsenti roomidest elab äh, endi-, endiselt tingimustes, mis on allpool vaesuspiiri selles konkreetses liikmesriigis, kus nad elavad ja iga neljas Rooma laps on vähemalt kord kuus, äh, mis eelnes uurimuse läbiviimisele tulnud nälga kõik liikmesriigid on alla kirjutanud laste õiguste konventsioonile ning lisaks sellele artiklile kolmkümmend kolm meie enda aluslepingust, äh, millega me võtame endale kohustuse tagada laste õiguste kaitse. kus need äh, lapsed ja täiskasvanud elavad. kui me vaatame eluaseme olukorda, siis näeme, et tegemist on äh, äärmiselt puuduliku eluaseme olukorraga ja seda väga suure roomade äh, kogukondade arvu osas. mitmetes eluasemetes ei ole äh, kraanivett, iga kümnes roma elab ilma elektrita majas. lisaks sellele tulemused näitavad, et romade hulgas valitseb ruumipuudus ning äh, sellega äh, see, see aitab kaasa eluaseme puudulikkusele ja süvendab äh, olukorda. kui me vaatame, milline on üldine rahvastiku elatustase ja eluaseme olukord, siis roomade olukord on märkimisväärselt harvem. siis ju-, juurdepääs kommunikatsiooniteenustele ähm, ja võimalused näiteks duši all käia, vannis käia, käia Ähm, WC-s, siis võib öelda, et ähm, roomad, äh, neid võimalusi ei ole ja pealegi on nad kogu aeg ka kodust väljatõstmise ohus sageli. järgmine valdkond, haridus. haridusvaldkonnas on ähm, pisut saavutatud viimaste aastate jooksul, eriti mis puudutab äh, varast äh, haridust ja aga seda ainult tänu sellele, et varem oli olukord täiesti vastuvõetamatu. ja ainult pooled Rooma lastest Äh, käisid eelkoolis ähm, ja peaaegu pooled ähm, äh, keskastme äh, põhikoolilastest ei käi koolis ja ähm, see on seotud ka tööhõivega ning see, et puudub keskharidus sageli, on äärmiselt problemaatiline, kuivõrd keskhariduse tunnistus on sageli töökoha saamise eeliseks, eelduseks. üheksakümmend viis protsenti äh, Rooma noortest ei omanda pärast keskharidust enam mingisugust haridust, hoolimata sellest, et koolisüsteemi killustatus on keelatud, äh, tegelikult selline killustatus reaalses maailmas jääb endiselt probleemiks iseäranis Bulgaarias, Kreekas, Ungaris ja Slovakkias ja seda eluasemepõhiselt. mainisin siin noori toon ka siinkohal mõned äh, statistilised andmed, äh, mis äh, varasemat juttu illustreerivad, kuuskümmend kolm protsenti noortest Rooma inimestest ei tööta, ei omanda haridust ega osale koolitusel. Nende samasuguste noorte arv ülejäänud Euroopa Liidus on kaksteist protsenti, nii et lõhe on siin suur tulemused näitavad aga, et on suured soolised lõhed üheksas liikmesriigis seitsekümmend kaks protsenti Rooma lastest kuueteistkümnest kuni kahekümne neljanda eluaastani ei tööta ega omanda haridust. Ehm, ja siinkohal tuleb öelda, et Rooma naised kannatavad kõige rohkem ja soolinäsed lõhed on suuremad Portugalis ja Ungaris. Kreekas on kaheksakümmend üks protsenti Rooma naistest kuueteist kuni kahekümne nelja aastastest ilma töökohata, ilma õppevõimalusteta. ja kui me vaatame kogu Rooma rahva tööhõivet, siis alla vähem kui üks kolmest Roomast on, saavad käivad palgatööl, nelikümmend neli protsenti on väikese tööhõive määraga leibkondadest ehk siis kakskümmend protsenti, alla kahekümne protsendi töö, leibkonna potentsiaalist on ära kasutatud. mõnikord nad küll käivad tööd, aga need tööd on halvasti tasutatud, ebakindlad, ohtlikud, nagu te siin pildilgi näete. see äh, noor naine otsib prügimäest metall, prügimäelt metalli ja ja sageli sellised, sellist tööd tuleb teha tingimustes, mis suurema osa jaoks meist oleks vastuvõetamatu. mis puudutab äh, töötervishoidu, tööturvalisust, siis äh, siinkohal tuleks äh, kindlasti halbade näidetena välja tuua needsamad roomid, kes töötavad sellistes põlastusväärsetes tingimustes. kui me nüüd vaatame diskrimineerimist üldisemalt, siis üksikasjade kohta võite loomulikult lugeda meie raportist põhjalikumalt, aga see pealkiri siin näitab suurepäraselt, et nad tõesti elavad Euroopa ühiskonna äärealadel. nelikümmend üks protsenti nendest tundsid, et neid diskrimineeritakse erinevates ühiskonna valdkondades. ja kui need inimesed kohtusid riigiasutuste esindajatega või kui nad käisid poes, on nad tundnud äh, diskrimineerimist ja seda kuusteist aastat pärast seda, kui on äh, rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv vastu võetud. ja ja ainult kaksteist protsenti inimestest, äh, kes tundsid, et neid diskrimineeritakse ainult seetõttu, et nad on Rooma kogukonnast, esitasid selle kohta kaebuse ja kui me vaatame, kas nad on teadlikud äh, sellest, et äh, tegelikult on olemas õigusaktid, mis neid kaitsevad, äh, siis selgus, et ainult kolmkümmend kuus protsenti Rooma rahvast teadsid, et sellised õigusaktid on olemas. kaheksakümmend kaks protsenti ei teadnud, et ükski organisatsioon pakiks diskrimineerimise ohvrit, ohvritele abi rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi artiklis kümme räägitakse teabe levitamisest ning äh, seal on sätestatud, et liikmesriigid peavad kandma hoolt selle eest, et selle direktiiviga vastu võetud sätted ja asjakohased varasemad sätted äh, saaks teavitatud, äh, nendest saaks teavitatud ka roomasid ja kõiki asjakohaseid rahvarühmasid ja ma arvan, et selle osa direktiivist, äh, seda osa direktiivist tuleb veel põhjalikumalt vaadata ning seda puudujääki korvata. lõpetuseks nii nagu meie direktor neid tutvusid, neid tulemusi eelmise aasta novembris tutvustades ütleksin ka mina, et äh, siin on kõige tähtsamad inimõigused. tegemist ei ole mingisuguse poliitilise eesmärgiga, siin on mängus äh, inimõigused äh, kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, ükskõik mis on nende taust, nende etniline kuuluvus. ja seetõttu kutsume teid poliitika kujundajana, otsustajatena kasutama üles meie esitatud andmeid selleks, ja et poliitiline tegevus selles valdkonnas oleks tõhusam ning äh, kutsume äh, üles äh, kitsaskohtade kõrvaldamisele tõhusalt ning me kutsume üles mustlase vaenulikkuse probleemi arvestamisele kõikides poliitikavaldkondades ja tõhusale arvestamisele. ja andke romadele jõud, roomad ise peavad äh, võtma tõsiselt äh, roomade kaasamise küsimust ning äh, tegema koostööd nendega, kes tahavad seda võitlust toetada. aitäh! Thank you very much for that assessment. We... aitäh selle hinnangu eest, nüüd saab sõna härra Schmidt ja teeksin ettepaneku, et kõneleksite circa kümme minutit, et meil on liikmetelt, saadikutelt väga palju detailseid küsimusi ja kes soovivad kindlasti saada oma küsimustele vastust ja seega äh, palun pidage kinni kümnest minutist ja pärast äh, saate vastata konkreetsetele küsimustele. aitäh ja palun, teil on sõna. suur tänu, esimees, ja palju õnne komisjoni teenistuste poolt teie valimise eest libekomisjoni esimeheks, üritan kümnest minutist kinni pidada, lugupeetud parlamendiliikmed, Euroopa Komisjoni talituste nimel on mul väga hea meel äh, olla siin ja jagada teiega seda, mida meie näeme omalt poolt Euroopa Komisjonis, mis puudutab roomajade lõimumise hetkeseisu. nagu te teate, siis komisjon äh, analüüsib olukorda regulaarselt, mis puudutab riiklike strateegiate elluviimist, lähtudes Euroopa Liidu raamistikust ja te kõik teate, et viimane raport on kahekümne seitsmendast juunist kaks tuhat kuusteist pärit ja mitmel korral on olnud võimalik detailselt seda teemat käsitleda ja ma arvan, et ma võin äh, hetkel esi, välja võtta kõige olulisemad äh, nüansid sellest äh, hinnangust. raport koos oma hinnangutega käsitleb ühest küljest komisjoni rolli ja teiselt poolt meetmeid, mis puudutavad liikmesriigi tasandit erinevates valdkondades horisontaalselt juriidilisest küljest, aga lisaks ka haridust, tööhõivet, tervishoidu, eluaset, Äh, struktuuri- ja rahastamismeetmeid. lisaks sellele on meil selle aasta raportis, kaks tuhat kuusteist aasta raportis siis täpsemalt, esimest korda äh, konkreetsete liikmesriikide raames ähm, äh, ülevaade, kes on meile detailset teavet edastanud. Euroopa Liidu tasandilt on väga huvitav see, ja alustuseks käsitleksin positiivseid nüansse ja väga oluline on ka seda välja tuua. kõigepealt meil on paigas struktuurid, mis puudutavad koordineerimist, parimate praktikate tavasid äh, seiret ja väga tähelepanuväärne on see, et meil on Rooma kontaktpunktide võrgustik. nagu te teate, siis igas liikmesriigis äh, on äh, ka siis lähtudes raamistikust kokku tuldud ja seda teemat käsitletud sama oluline kui kontakt liikmesriikide ametnikega on vabaühendustega kohtumised ja jällegi siin on meil kahetasandiline süsteem, ühest küljest siis igas liikmesriigis on riiklik romade platvorm, me teame, et need on seal ja need toimivad ja teisest küljest Euroopa tasand, Euroopa platvorm romade kaasamiseks Need on väga olulised platvormid selleks, et pakkuda teabevahetust vabaühenduste vahel ja ka valitsuste ja haldustasandil. sellest tulenevalt ja see on midagi, mida on äh, kolm korda vaja rõhutada, meil on konkreetsed seosed roomade lõimumise strateegia ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vahel ja see näitab selgelt, et kaks tuhat kolmteist aastast alates juba on meil riigipõhiste soovitustest lähtuvalt soovitused nendele liikmesriikidele, kus me näeme, et roomade kaasamine vajab veel ähm, erilist äh, tähelepanu see on väga võimas äh, instrument. lisaks sellele on meil ka raamist äh,, finantstoetusraamistik ja tahaksin siinkohal rõhutada, et nendes liikmesriikides, kus riigipõhised äh, soovitused on olemas, on roomade kaasamine täielikult äh, struktuurifondide äh, kavandamisse äh, sisse kirjutatud üks koma viis miljardit eurot äh, on see summa ja see on väga tõsine äh, Äh, võimalus, mis on loodud. lisaks sellele on veel mitmeid äh, suunatud programme, mida me juhime Brüsseli põhiselt. tooksin välja mõned näited. eelmise aastani Forum roomadele koos roomadega, lisaks mestimisprogramm kultuurisündmuste osas, meediateadlikkus ja nii edasi ja laiem äh, toetuskava, mis puudutab võrdsust ja kodakondsust ja mitmed roomade organisatsioonid said sellest äh, kasu. ja lõpetuseks, juriidiline raamistik on väga oluline, aga te kõik äh, olete kindlasti kursis kahe olulise direktiiviga selles valg- äh,, rassiline võrdsus ja lisaks nõukogu raamotsus Äh, mis on rassismi ja ksenofoobia vastu ja tahaksin siinkohal veel rõhutada, et komisjon on äh, alustanud eriti just viimasel kahel aastal äh, hakanud käsitlema ka praktilist seadusandluse rakendamist ja oleme läinud isegi sekkumismenetlusteni, rikkumismenetlusteni, kui me oleme näinud, et probleeme ei ole õnnes-, õnnestunud lahendada parimate praktikate vahetamisega. see oli see, mis ma tahtsin meie raportist välja tuua, mitte et jätta muljet, et me oleme kuidagi rahulolevad, üldsegi mitte. aga minu arvates on oluline näha, et need põhistruktuurid eeltingimused igasugusteks täiendavateks töödeks on äh, seal. siis loomulikult tekib küsimus, mida on saavutatud koha peal seoses elutingimustega selle rahvastiku osas. ja selles osas võime me selgelt viidata sellele, mida me just kuulsime Põhiõiguste Ameti esindaja poolt, jah, tõesti äh, väga palju selle kohta ei ole öelda, ma sain ainult äh, kaks infokildu, mille põhjal võib väita, et äh, on lootus, et me liigume õiges suunas. ja ärge mõistke mind valesti, aga üks positiivne nüanss on see, et vaesuse määr on kaheksakümmend protsenti, see ei ole positiivne sest ei saa nõustuda sellega, et neid on nii palju, aga viis aastat tagasi oli see näitaja ka üheksakümmend protsenti, täiesti uskumatu. vähemalt äh, võime ettevaatlikult öelda, et äh, isegi sellise kiirusega, mis ei ole üldsegi heakskiidetav, siiski liigume me suunas, äh, mida oleks vaja kindlasti kiirendada. aga selline on ettevaatlik analüüs teine aga, mis on palju julgustavam, puudutab äh, äh, varajast haridust, me teame, et haridus on võtmetähtsusega äh, täiendava lõimumise osas ühiskonda ja see äh, hariduse osakaal on valdkond, kus me tõesti näeme, et laste lõimumine vaatamata etnilisele taustale on paranemas mõnedes liikmesriikides on see roma lastede puhul isegi enam kui üheksakümmend protsenti ja, ja sellist tulemust tahaksime näha kõikides küsimustes. üldiselt aga ola, ola, olukord ei ole üldsegi ähm, rahuldav, lähtuvalt meie raportist äh, oleme teinud mitmeid soovitusi ja kõige olulisem on seadusandluse jõustamine rassismivastase direktiivi jõustamine ja raamotsuse jõustamine. teiseks öö, äh, oleme välja toonud selgelt öö, äh, sõltuvuste teema, lähtudes etnilisest taustast ja see ei ole tõestigi vastuvõetav, me oleme seda rõhutanud, lisaks ka segregatsioon just hariduse ja eluaseme küsimuses ja üldiselt võttes oleme üles kutsunud paremaks öö, äh, Äh, sekkumiseks selleks, et jõuda roomadeni äh, juhul, kui kasutatakse äh, riigi rahastust ja lõpetuseks andmete kogumine vajab parendamist, sellepärast meil on vaja paremat seiremeetmeid ja need on siis põhilised tulemused. lühidalt tahaksin teile selgitada ka, mida me oleme teinud äh, pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta keskpaika. Euroopa Komisjon toetab loomulikult täielikult parlamenti selleks osas, mis puudutas üleskutset seoses mälestuspäevaga. meie teisel augustil osalesime sellel üritusel, me oleme käivitanud mitmeid täiendavaid programme, aga kõige olulisem saavutus viimasel aastal on nõukogu järeldused kaheksandast detsembrist, kus liikmesriigid äh, avaldasid pühendumust äh, täiendavaks tegevuseks äh, mitmetes valdkondades, mida ma ei taha välja luua, aga mustlaste vastasus on seal ja selle puhul on tegemist tõesti olulise sammuga edasi ja me oleme väga uhked, et seda on Euroopa tasandil saavutatud omalt poolt äh, leian ma, et komisjoni talitused on nüüd olukorras, kus me näeme, et me peaksime äh, tõsiselt äh, hetkeseisu analüüsima ja kaasama sidusrühme nii laialt kui vähegi võimalik, samas lähtudes ka välistest hinnangutest ja teadusuuringutest ja paika panna tõendusmaterjal, me teame, et me ei ole veel päris õigel teel aga meil oleks vaja konkreetseid näitajaid selle kohta ja ma arvan, et me kõik peaksime jõud liik-, äh, liitma, pühendama aega ja liikuma äh, täieliku analüüsini. ma kulutasin viiskümmend sekundit rohkem, palun andke mulle andeks. ja ainus põhjus, miks ma räägin ajast, on see, et meil on siin nii palju liikmeid, kes aastate jooksul on äh, selle teemaga lähedalt tööd teinud mina tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast ja kaks tuhat neli laienemisega tõesti see teema kerkis öö, fookusesse ja seetõttu ma näen, et siin on tõesti palju saadikuid, kes on teemale pühendunud ja tahaksid küsimusi esitada. ja võtan, annan kolleegidele sõna, lähtudes siis öö, oma soovi esitamisest, aga alustuseks üks küsimus minu poolt millele, seoses sellega, millele te mõlemad viitasite, ja see puudutas seadusandlikku raamistikku äh,, raamotsust ja direktiivi ja mõned liikmed on olnud siin nii kaua ja mäletavad väga hästi, et need kaks vahendid, miks peaksid kaitsma roomasid äh, ja raamistiku looma, aga ma tahaksin tõesti küsida, et kas me oleme jõudnud sellesse hetke, kus need äh, mõlemad ähm, Äh, vahendid, kas nad on tõesti veel kasulikud selleks, et kaitsta äh, sellist suurt vähemust äh, Euroopas, arvestades jõustamismeetmeid komisjoni poolt, kas sellest piisab, kas direktiiv ja raamotsus on piisavad sellise mm, keerulise ja raske teemaga tegu, sest rassiline võrdsus direktiiv oli loodud muudel põhjustel enne kahte, kahe tuhande neljandat aastat. ja ma tahaksin lihtsalt äh, selle põhiküsimuse esitada, sest te mõlemad viitasite äh, sellele. ja Soraya Post saab esimesena sõna, palun. suur tänu uurimusest on näha, et need äh, näit-, äh, need arvud on tõesti hirmuäratavad ja ma ei ole üldsegi äh, üllatunud neid nähes. ma olen selle teema aktivist olnud juba pikka aega ja Euroopa Nõukogu ekspert. FR, FRA kontekstist lähtuvalt, kuidas Äh, tulete toime nende roomadega, kes äh, elavad väljaspool äh, teisi kogukondi, te teate, et nad elavad eraldi ja nad ei ole seotud ming-, mitte mingisuguste linnade või küladega. viissada kuni tuhat kakssada inimest elab tihtipeale koos ja neil ei ole mingisugust juurdepääsu kommunikatsioonile, veele, nad on lihtsalt välja surutud ja väga paljud on selles kategoorias ja ka nende info peaks olema raportites kirjas. ja veel üks küsimus minu poolt, kuidas me saame edasi liikuda? mina alustan uue omaalgatusliku raportiga roomade teemal ja jään ootama tihedat koostööd nii FRA-ga kui ka komisjoniga olles äh, selle valdkonnaga tööd teinud juba kolmkümmend aastat, näen ma, et äh, inimesed äh, näevad siin teatud küünilisust ja mõistavad, et traumad on olemas, nende olemasolu tunnistamine on samm õiges suunas, aga Euroopal on vaja tõekomisjoni selle valdkonna käsitlemiseks, selleks et me saaksime neid teemasid lahendada kõikehõlmavalt. me saame neid probleeme lahendada äh, mitmetes valdkondades, äh, eluasemed, haridus, tervishoid aga komisjon käsitleb ka muid valdkondi, aga minu arvates on veel vaja tõelepituskomisjoni. meil on vaja jõuda olukorrani, kus me mõistame, et, et äh, häbiväärne on diskrimineerida roomasid. praegusel hetkel äh, see nii ei ole me peame jõudma arusaamini, milline olukord on ja miks ta on selline, nagu ta on. me peame käsitlema ajaloolist tausta, on põhjus, miks me oleme jõudnud sellise olukorrani. ja siis on vaja jõuda eesmärkideni, mis on paika pandud. aga need äh, rikkumised äh, Ungari ja Tšehhi Vabariigi ja teiste suhtes, nende osas tahaksime teada, milline on hetkeseis ja kuidas te plaanite edasi liikuda äh, ka Kreeka ja Itaalia puhul ja teiste riikide puhul? ja FRA ja komisjon teavad, et on sunnitud ähm, äh, väljaheitmisega nende riikide puhul meil on vaja selle vastu välja astuda. Euroopa struktuurifondi osas, mille vahendeid kasutatakse selleks, et asustusi toetada, selle asemel, et neid tavapärasse elukeskkonda suunata. aitäh, Soraya. Kornelia Ernst, palun järgmiseks. jaa, suur tänu, siin istun. suur tänu selle ülevaate eest ja selle uuringu koostamise eest, minu meelest on väga oluline, et need faktid meil ees oleksid, aga nad on muidugi väga kurvad faktid. kaheksakümne, üheksakümne protsendi osas mul ei ole mingisugust rõõmu, te ütlesite, et rändeid on väga vähe. mustlaseid koheldakse meil nii, nagu nad oleksid kuskilt väljaspoolt praegu alles tulnud, aga nad on juba aastasadu Euroopas olnud ja peaks enda käest tõesti küsima, et kas senised strateegiad on ikka olnud õiged ja lahendavad probleemi. minu küsimus, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võtsime me pärast suuri pingutusi vastu Euroopa äh, romade strateegia ja nüüd peaks siis olema juba hindamisprotsess käes ja sellest räägitakse tihti. kas komisjon ei arva, et meil peaksid olema siduvad äh, eesmärgid liikmesriikide jaoks paigas ja selleks, et tõesti inimõigustest nad kinni peaksid või te arvate, et senised meetmed tõesti, äh, arvestades nende senist äh, edu, midagi enam toovad? järgmine küsimus. on tehtud üks uuring, äh, mis tuli välja kuu aega tagasi äh, peale sunnitud steriliseerimise kohta. kas äh, on selle sundsteriliseerimise kohta mingisuguseid tulemusi siis ka teil komisjonil jagada meiega ja eriti Tšehhi Vabariigis, kas sellised sundsteriliseerimised on nüüd lõppenud? ja sama puudutab ka Tšehhi äh, Vabariigis äh, koolisüsteemi. Äh, seni oli nii, et täiesti tavaline praktika Tšehhi Vabariigis, et pandi puuetega lapsed mustlaslastega kokku. Need on need küsimused, mis mind huvitaksid. suur tänu. Anna-Maria Koratsa pilt, palun järgmisena suur tänu, Claude, mina kuulun nende hulka, kellest sa rääkisid, et kes on üritanud aastaid äh, selle teemaga maadelnud ja mul on väga hea meel selle uuringu üle, sellepärast et äh, tõesti, see toob välja selge, kui äh, röögatuse olukord praegu on romad on äh, samamoodi me Euroopa kodanikud nagu me kõik ja see, mis te ütlesite laste kohta, on tõesti väga murettekitav. aastal kaks tuhat neliteist ma esitasin kirjaliku küsimuse komisjonile ja mul on väga hea meel, et komisjon on võtnud endale nüüd ka konkreetsed kohustused, aga tuleks teha rohkem ja julgemalt, sellepärast et selge on see, et liikmesriigid ei rakenda eelmise mandaadi ajal vastu võetud strateegiat. ja minu küsimus komisjonile, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu fonde, sotsiaalfondi, maaelu arengufondi, regionaalarengu fondi. vastus seni ei ole olnud sellele küsimusele komisjonist äh, näha ja ei ole mulle vastatud selle kohta, kuidas kasutatakse ka diskrimineerimise äh, vastaste võitluste fondide vahendeid, sellepärast et koordineeritust on puudu äh, ametivõimude vahel liikmesriigiti ja et need süsteemid on nõrgad kas nüüd kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on asjad paranenud. ma olen käinud mõnedes liikmesriikides, ma ei maini siin seda ära, milline liikmesriik oli kõige suuremate probleemidega küüsis, ja ma ütlen, et seni seal ei ole läbipaistvust selle kohta, kuidas Euroopa vahendeid kasutatakse. kuidas on tagatud see, et lapsed äh, saa-, jõuavad kooli, elavad normaalsetes elamistingimustes ja et äh, see nõia mm, rõng, ring, et sellest on läbi murtud? ja minu küsimus komisjonile veelgi on, et kuidas on tagatud see, et suutlikkuse ülesehitamise mehhanism oleks läbipaistvam ja oleks näha, et Euroopa vahendeid kasutatakse ka kulutõhusalt. ja järgmine küsimus on dokumentide identifitseerimine. on sellega teatud probleeme. lastel on äh, eriti äh, sotsiaalteenustele ja koolile juurdepääsuga raskusi ja see on osaliselt seotud sellega, et neil ei ole mitte mingisuguseid pabereid neil ei ole isikudokumente. Neid ei ole tunnustatud kodanikena, kellel on õigus eh, juurdepääsuks eh, sotsiaalteenustele tõrjutus eh, romide puhul on jõudnud sellisele tasandile, et on tuhandeid nende seas, kes de facto tunnevad, et neil ei jää muud üle, kui lahkuda oma riikidest ja on lõpuks siis mõnes muus liikmesriigis, kus olukord on veelgi hullem ja minule tõesti tundub, et see probleem on terav, pakiline ja ma loodan, et on võimalik rohkem ära teha. suur tänu, Peeter Niidermüller, palun järgmisena. suur tänu, esimees, ja suur tänu kõigepealt selle uuringu koostamise eest, see on ülioluline meie jaoks ja loomulikult väga palju võiksin rääkida siin metodoloogiast ja kuidas äh, kaalu anda sellistele uuringutele ja nii edasi, sellest teinekord, aga ma räägiksin natukene selle raporti poliitilistest äh, tagajärgedest. minul on nimi, mõnikord jäänud selline mulje, et me oleme suurepärased konverentside ja kongresside kokkukutsumise meistrid, aga tegelikkuses ei tee me ära mitte midagi ja ma arvan, et siin on kaks väga olulist punkti meie jaoks. kõigepealt ma ei suhtu väga optimistlikult äh, siseriiklike raamistike rakendamisesse, nagu te sellest rääkisite. minu kogemus paljudest Euroopa Liidu liikmesriikidest, mitte ainult minu koduriigist, on näidanud seda, et vahendid meil on ja võimalused on, aga liikmesriigid ei ole valmis neid instrumente, institutsioone kasutama ja mida komisjon saaks selles osas ära teha? millised on siis komisjonil äh, surve avaldamiseks äh, poliitilised võimalused? ja järgmine küsimus, loomulikult kõik need kodanikuorganisatsioonid, väga paljud vabaühendused on minu kogemus näidanud, on vägagi tegusad kohalikul tasandil. aga samas on teada, et on liikmesriike, kes neid vabaühendusi on rünnanud. nii et ka selles valdkonnas on meil teatud kohustus ja teatud võimalused olukord ümber pöörata ja rohkem koostööd teha kodaniku äh, Äh, ühiskonna organisatsioonide esindajatega, aitäh! suur tänu! me teame ju, et komisjon on äh, väga paljuski olnud jõustavaks pooleks äh, samuti, aga tõesti, me tahaksime teada, kas oleks võimalik seda teha ka rohkem ja sügavuti, sest et lõppkokkuvõttes me teame, no liikmesriigid vastutavad. et kuidas oleks võimalik teatud edasiminekut saavutada kogu selles debatis proua Spinelli, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu selle väga huvitava uuringu eest. põhiõiguste amet on naelapea pihta löönud selle, tabanud selle raportiga, olukord tõesti on Euroopa inimõiguste konventsioone arvestades väga hull. ja loomulikult kõige parem lahendus oleks see, kui romide kogukond nii-öelda emantsipeeruks, et nad saaksid kontrolli ja võimu iseenda saatuse osas ja sellega seoses on mul teile kaks küsimust, kaks küsimust, mis puudutavad eh, kahte suurt eh, probleemi, millest ei ole võimalik äh, mööda vaadata nende kogukondade võimustamisel. esimene küsimus, tõsiasi, et äh, romide kogukonnad tegelikult ei tea, millised on nende õigused. Neil on väga vähe ülevaadet äh, sellest, äh, millele neil on õigus ja neil on koondavaid assotsiatsioone väga vähe ja neil ei ole võimalik pöörduda ka õiguskaitseorganite poole. kuidas seda olukorda oleks võimalik teie meelest parandada? ma nimelt arvan, et kui inimesed on teadlikud oma õigustest, siis on astutud juba esimene samm emantsipeerumise teel. järgmine küsimus. Äh, räägiksin andmete kogumisest. andmete kogumine mängib äh, väga olulist rolli. isegi kui loomulikult me teame, et kõik äh, Euroopa Liidu kodanikud on võrdsed kodanikud, on aga ikkagi nii, et äh, andmete kogumise puhul see võrdsus ei ole tagatud. ma tean, et on äh, raskusi äh, loomulikult isikuandmete kogumisega ja Euroopa Kohus on juba tõstatanud selle küsimuse, kohus on reageerinud ja väga selgelt öelnud, et üsna tihti kõige äh, haavatavamad kogukonnad jäävad tegelikult äh, sellest kõrvale ja ma arvan, et see on üks tõsistest probleemidest, mis on seni jäänud lahendamata ja ma tahaksin teada, kuidas teie sellele probleemile lähenete. tihti on nii, et romide kogukonnal on tegelikult äh, pigem kombeks oma mustlast tausta varjata ja see tekitab ainult rohkem probleeme juurde, sest need kogukonnad jäävadki niimoodi ilma tunnustuseta sedasama oleme ju näinud äh, ka ajaloos varem, kui juudid varjasid oma päritolu. täna on olukord hoopis teistmoodi, äh, nende staatus on kinnitatud, aga romi kogukonnad, nende puhul ei ole sugu, sugugi nii. suur tänu ja proua Stevens, palun järgmisena. suur tänu härra esimees, ma teeksin ühe märkuse ja esitaksin ka ühe küsimuse. kuulasin siis ära selle ülevaate romide olukorra kohta Euroopas ja tõesti, see pilt ei ole väga roosiline ja me peame loomulikult arvestama nende haavatava olukorraga, kuid samas tuleb küsida ka seda, mida need inimesed võiksid iseenda jaoks ära teha. kui me vaatame nimelt äh, olukorda Euroopas, kui me vaatame teatud linnu Euroopas, näiteks Genti, minu kodulinna, siis ka seal on üsna suur hulk ähm, romisid, nii täiskasvanud kui lapsi ja ma omal ajal töötasin kohalikus omavalitsuses ja me tõesti väga palju sellest asjast rääkisime. üritasime neid inimesi kuidagi vastu võtta, integreerida. Genti äh, linnapea esitas ka selle nimel, sellesisulise küsimuse komisjoni ja palus vahendeid Euroopast, et aidata äh, siis neid inimesi integreerida, kes on väga paljugi tulnud Ida-Euroopast, aga tõsi on samas ka see, et väga paljud omavalitsused ei kasuta neid vahendeid, mis võib-olla võiks avada Euroopa. sest et mida neil oleks väga hädasti vaja, sellepärast et riikidel ei ole piisavalt vahendeid omavalitsustest rääkimata ja nad ei suuda reageerida. Euroopa projektide puhul on see tegelikult samuti nii, kümme kuni kakskümmend protsenti tuleb kaasfinantseerida omavalitsuste endi poolt ja see tähendab seda, et need omavalitsused tihti ei ole võimelised seda tegema. see oli samuti eelmisel aastal ja küsimus on selles, et miks äh, selle puhul ei oleks suuremat toetust võimalik saada. Gentis me selle küsimusega tegelesime ja vaatasime, miks me ei kasuta neid vahendeid ja neid fonde. Belgia alustas siis seda mõttetegevust ja niimoodi, kuivõrd meil neid äh, romisid on väga palju, jõudsime tulemuseni, et meil ei olegi võimalik neid aidata nii et need küsimused, need fondid, millest te rääkisite, kas need on ainult Ida-Euroopa riikidele suunatud või on võimalik ka teistel riikidel nendest toetust saada? selge on see, et idaeurooplased jätavad samuti need vahendid kasutamata ja miks ei oleks siis võimalik neid kasutada teiste projektide jaoks? aitäh. suur tänu, proua Vinberg. suur tänu ja suur tänu selle informatsiooni eest, mis puudutas siis teie uuringut. mulle tundub, et me võime kahetsust äh, avaldada siin täna tõesti, et aastate jooksul, milles, mille jooksul me oleme rääkinud romide probleemist, ei ole asjad paremaks läinud selle kogukonna jaoks. ja see, ja kui liikmes, kui riigid tahavad saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, siis tuleb kinni pidada Kopenhaageni kriteeriumitest, neid on kolm, majanduslikud äh,, poliitilised ja halduskriteeriumid. aga üks kriteerium puudutab ka inimõiguseid. me räägime väga tihti inimõigustest siin, räägime sellest, et inimõigustest tuleks kinni pidada üle terve maailma, aga tuleb välja, et me ei suuda isegi liikmesriikides tagada nendest kinnipidamist. ma räägin Rumeeniast, Rumeenia on olnud liige kümme aastat, nii et me oleme algusest peale tegelikult pööranud pilgu sellest, mis seal toimub me ei ole tahanud, tahtnud vaadata sellele otsa, sellele probleemile. kümme aastat tagasi olid need kriteeriumid juba täitmata, mis on nüüd juhtunud veelgi hullemaks läinud, kaasfinantseerimise vahendid näiteks sotsiaalfondidest on vähenenud. Need on vähendatud, üritades olukorda parandada, aga mitte midagi ei ole juhtunud. nüüd tuleb ikkagi midagi konkreetset ette võtta ainult need riigid, kes äh, suudavad aidata oma kodanikke, peaksid äh, pääsema Euroopa Liitu. vaadakem näiteks Rootsit, kust olen pärit mina. Rootsi puhul me oleme näinud seda, et meie riiki tuli väga palju inimesi juurde olid üle terve riigi laiali ja järjest tuli teateid selle kohta, et neid inimes-, nende, nende inimestega on kaubitsetud ja et äh, Dublini kriteeriumi ei täideta, inimesed on jäetud äh, külma kätte tänavatel tundide kaupa. mida teha selleks, et kõik riigid äh, täidaksid seatud kriteeriumi, kas teil on mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid? aastaid on palju mööda läinud ja mitte kuhugi me pole jõudnud ja mida peaks siis nüüd Rootsi tegema, kas me peame ka keerama pilgu kaasinimeste kannatustelt, andke mulle mingisugune vastus, palun. suur tänu ja lõpetuseks proua Sippel, palun. suur tänu, härra esimees. ma pean ausalt öeldes ütlema, et ma olen nüüd natukene nõutu. ma kuulasin teie ülevaadet ja palusin sõna selleks, et ma tahtsin tegelikult küsida, et noh, väga tore, aga mis on nüüd inimeste igapäevaelus konkreetselt aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kuusteist muutunud? ja tegelikult komisjoni esindaja vastas sellele ise juba ära, öeldes tegelikult mitte midagi. ja isegi see, et vaesuspiir on üheksakümnelt kaheksakümnele langenud, ausalt öeldes tekitab ka kriitilisi küsimusi, et kas on ka midagi muutunud või on statistika metodoloogia muutunud, et asju paremini näidata, kui nad tegelikult on. ja tegelikult ma ei tea, kas midagi on muutunud, see on täitsa piinlik. tead, pilte isegi ei usu, et ma vaatan seda, mida ma näen, arvud, me räägime inimestest ja elamistingimustest, kes on Euroopa südames ja siis räägib keegi siin veel sellest, et komisjon peab neid andmeid veel koguma, no ausalt öeldes, palju teil neid numbreid ja arve on siis vaja selleks, et aru saaksite, et et äh, tuhandete inimeste elu on täiesti välja kannatamatu Euroopas, selleks ei ole mingit konverentsi või statistikat, vaid seda, et tuleks läbi mõelda seda, et mida nüüd konkreetselt koha peal teha, et olukord äh, muutuks. meil ei ole konverentsi ja andmete kogumist vaja, see ei aita ja minu viimane märkus, me kõik oleme pidevalt internetiga ühenduses. ma vaatasin ka äh, järgi Matteuse raamatus kakskümmend kaks öeldakse, et kõik, mis tehakse mulle kõik, mida tehakse minu vennale, tehakse ka mulle ja samuti öeldakse piiblis, et äh, armasta oma ligimest nii nagu end ja kui me selle oleme unustanud, siis me ei ole enam see kristlik äh, kogukond, millest me kogu aeg räägime, me räägime inimeste väärtusest. inimeste väärtused on aga selle kogukonna puhul äh, äh trambitud jalge alla äh, kogu aeg mingid konverentsid, mina neid enam näha ei taha, ma tahan, et meie kojas, liikmesriikides ja komisjonis räägitakse sellest, millised konkreetsed väiksemamahulised programmid võiksid inimesi aidata koha peal, aitäh! suur tänu, väga ilus äh, avaldus siin nüüd lõpetuseks ja annaksin sõna äh, kohe meie külalistele, aega on vähe aga äh, me peame saama head vastused, viis-kuus minutit äh, kummalegi, rohkem meil aega ei ole, kahjuks. Dmitri Kopulus, palun esimesena. suur tänu ja ma nüüd vabandan, et ma ei äh, jõua selle aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. alustaksin seadusandlikust raamistikust. aja jooksul on kogutud palju tõendeid äh, romide kogukondade kohta ja sisserännanute kohta üldisemalt, ka seksuaalvähemuste kohta ja isegi naistevastase vägivalla alased uuringud näitavad, et on tõesti siin teadlikkuse lõhe. nimelt äh, seadusandlust ei tunta. mis nüüd puudutab rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi, sellega on see probleem, et nimelt kui äh, suutlikud on võrdõiguslikkuse eest võitlevad ametkonnad, kui palju nad suudavad inimesi toetada näiteks kaebuste esitamisel ebavõrdse kohtlemise juhtumite puhul. nii et tõesti, probleem on rakendamisega, nii rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi kui ka tööhõive võrdõiguslikkuse direktiiviga ja siis te rääkisite äärmuslikust äh, marginaliseerumisest ja et kas meie uuring ka sellest räägib, jah aga loomulikult on pearõhk äh, nii esinduslik valim kokku saada kui võimalik äh, kuue miljoni inimese kohta, kes äh, siis elavad Euroopa roomide kogukonnas. ja te ütlesite, et tegemist on häbiväärse diskrimineerimisega, lisaks sellele ajalooline taust, see on poliitiline küsimus, aga teadusuuringud on selgelt heidanud, heitnud valgust kõikides liikmesriikides äh, romidele äh, osaks langenud kohtlemise kohta ja loomulikult komisjoni algatus on poliitiline algatus selles mõttes loomulikult, selle vastu võidelda. aga selle algatuse taga ei peaks olema mitte ainult avaldus äh, jutumärkides, vaid tuleks anda ka suuniseid ühiskonnale selle kohta, mida nad, mille, millest nad peaksid aru saama, kui nad äh, näiteks näevad pilte äh, nende kogukondade elamistingimustes, kus lapsed mängivad seal mudas ja nii edasi. struktuurifondidest räägiti mitu korda ja eks ante tingimuslikkus, mis siia sisse kirjutati, on väga tähtis. aga sama oluline on äh, vaadata ka seda, kuidas seda praktikas rakendatakse ja siit äh, tekibki küsimus, et kuida-, kuidas siis äh, ähm, haldusstruktuurid näiteks äh, ta-, äh, hankeid välja kuulutavad, millise sõnastuse nad valivad ja kuidas vastavad teised sellele. ja selles mõttes on igasugused koolitused teretulnud, nagu ma aru saan, komisjon on juba neid koolitusi ka teinud, meie oleme omalt poolt valmis seda toetama. ja et kas on loota tulemusi? ma ei lasku nüüd kõikidesse detailidesse, vaid teeksin kaks märkust. romide kaasamise osas teeksin ma ühe sellise laia avalduse, et meie tegevus laiemas mastaabis sai äh, ähm, hakkas pihta viisteist aastat tagasi pärast suurt laienemist, viisteist aastat, see on vähem kui üks põlvkond. jah, kuigi inimene võib tunda ennast eurooplasena suhteliselt hästi, on siin muidugi inimesi, kes elavad nii-öelda kolmanda maailma tingimustes, aga samas on see nii, et äh, aeg, mida on meil vaja inimeste väljatoomiseks sellistest oludest äh, võtab väga palju aega, sest et see ei tähenda mitte ainult äh, nii-öelda filantroopilist tegevust, vaid ka seda, et nendele inimestele tuleb anda võim ja see võib väga kaua aega võtta. ja selle kohta, et olukord selles mõttes paraneb, on tõendeid palju. ja lõpetuseks paar sõna ka selle kohta, mis meie meelest on väga paljude äh, kaasamis, kaasavate tegevuste aluseks meil kõigepealt väärikus. ärgem unustagem, et inimväärikus peab olema meie tegevuse läbivaks punaseks jooneks ja kuidas me saaksime seda toetada. ja otseselt on sellega seotud sõna usaldus. sellised sõnad nagu jõustamine, kaasamine, kaasatuus, neid sõnu kasutatakse kogu aeg ja nendest terminitest on kõigil kõrini aga ma arvan, et see sõna, millest me peaksime rohkem rääkima ja mis leiaks ka kõlapinda, on usaldus. praegu on lihtsalt nii, et väga paljud roomide kogukonnad ei usalda poliitikuid, isegi kui need poliitikud nende poole pöörduvad ja üritavad neid kaasata. see on asi, millele me peaksime keskenduma. ja teiseks on väga vähe usaldust ka kohalike omavalitsuste vahel eriti. Neil ei ole usku sellesse, et need investeeringud, mis nad teevad, need ka midagi toovad ja vilja kannavad. kõik need asjad koos mõjus teevad olukorra väga keeruliseks, aga me üritame seda olukorda lahendada. kaasavad küsimused, arenguküsimused, inimõiguste küsimused, vot nendes on äh, saavutuste saamiseks vaja aega. suur tänu, härra Schmidt! ja, schönen Dank, äh, ich suur tänu, ma alustan äh, proua Spinelli märkusest. ta vihjas sellele, et väga paljud äh, romid äh, varjavad maha oma päritolu, et tegemist on nii-öelda enesesalgamisega ja see ongi selle probleemi peamine põhjus, niikaua kui Euroopas on inimesi, kes ei saa tunda uhkust omaenda põlvnevuse kohta, siis ja oma tausta pärast häbi tunnevad, on meil küll ühiskondlik probleem väga tõsine mis ei kujune välja viieteistkümne, kahekümne aastaga, vaid selline asi kujuneb välja aastasadadega, need on need eelarvamused, mida enamus kogukond omab selliste kogukondade vastu ja selle vastu me peaksime võitlema, seda võitlust ei saa pidada siin Brüsselis, vaid seda tuleb teha igas äh, kolkas ka Euroopas, kus sellised eelarvamused on tuleb äh, selline muutus esile kutsuda inimeste liikmesriikide mõtteviisis. ja siit ma jõuan nende küsimuste juurde, millele ma vastaksin ühtlaselt. Te küsisite, et kas õigusraamistik piisab. Äh, see on juba paar aastat vana, see seadusandlus, te rääkisite äh, rassism, rassistlik, äh, rassismipõhise diskrimineerimise vastastest äh, sea-, vastasest seadusandlusest ja nii edasi, aga tegelikult küsimus tuleks esitada teistmoodi. kas need instrumendid üldse on rakendatud äh, liikmesriikides täies mahus ja sellele me peame vastama praegu pigem ei? ja ma arvan, et selle puhul ongi väga oluline, et need instrumendid, mis meil on täna, ja mis osaliselt aastast kaks tuhat neliteist on täies mahus üle võetud Euroopa Liidu Äh, seadusandluse raamistikku leiaksid ka kasutamist, me näeme praegu, et raskusi sellega on. ja tulen ainult ühe märkuse juurde, millest rääkisid tegelikult väga paljud saadikud. loomulikult me näeme, et liikmesriikides on väga palju probleeme mitte ainult elustandardi tagamisega, vaid ka õiguste kaitsmisega vähem on näha seda, et tegemist on mingisuguse, on meelega tegutsemisega, nimelt asi on selles, et liikmesriigid teatud olukorras ei ole valinud õigeid meetmeid, ei ole leidnud õiget lahendust, ei ole suutnud tagada see, et seadusandlus näiteks etnilise kuuluvuse kaitsmise puhul ähm, ei ole tagatud. ja nüüd sundsteriliseerimine. no andke andeks, äh, selline praktika oli, on Nõukogu diktatuuri praktika, kui Euroopa Liidus sellist asja oleks, siis see oleks ikka röögatu. Te ei saa öelda, et täna Euroopa Liidus seda on aga on teisi asju, mille osas peaksime olema väga ettevaatlikud. Te rääkisite ka äh, segregeerimisest koolis näiteks, täiesti õigustatult seda ei tehta ilmselt halbade kala, kavatsuste teel, aga tõesti see olukord on selline, et me oleme jõudnud põhimõtteliselt segregeerimiseni ja sellepärast on meie meetmed väga olulised. komisjon on selgelt näidanud, et me ei kavatse seda välja kannatada, me oleme võtnud öö, samme nende liikmesriikide vastu ja mitte ükski nendest liikmesriikidest ei olegi arvanud, et see selline segregeeritus oleks õige. küsimus on lihtsalt selles, et kuidas me leiame õiged meetmed ja kuidas see segregeerimine, kuidas sellele lõpp teha ja see puudutab samamoodi isikudokumente. tõesti, ma olen teiega täiesti nõus, see on ikka uskumatu, et Euroopa Liidus on täna inimesi, kellel ei ole isikutunnistust ja veel üks oluline punkt ja tulen jällegi tagasi asja juurde, millele viitasid paljud rahvasaadikud, see niinimetatud jõustamine äh, toetus nendele inimestele, et nad saaksid iseennast aidata. see on väga tähtis punkt. meie üritame oma vahenditega aidata kaasa nii palju kui võimalik. näiteks meil on ühtne projekt äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu, sellega nimi on Just Om, mis puudutab konkreetselt naiste äh, õiguste tutvustamist just nimelt romide kogukonnas, et nad oleksid kursis oma õigustega. ja sellegi, tulen siit tagasi selle juurde, et me peame juba kehtivat seadusandlust rakendama. Te teate, et rassismivastase võitluse direktiivis on ette nähtud, et need niinimetatud võrdsuse ametkonnad, equality bodies, organid loodaks kõikides liikmesriikides, niimoodi otsustas parlament ja nõukogu üheskoos Need on need sammud, mille Euroopa peaks astuma, et et meie seadusandlus ka mõistlikult rakenduks ja selles osas, romide osas on väga palju teha. aga see meelsuse muutus peab tulema kõigepealt ja koha peal. ja struktuurifondi vahendite kasutamine, lõpetuseks ütlen veel nii palju, et ka selles osas on meil seadusandlusraamistik, mille nõukogu koos parlamendiga on meile ette andnud ja siin on konkreetsed mehhanismid ette nähtud, mis puudutavad siis struktuurifondi vahendite jagamist. ja, ja, ja see puudutab siis konkreetselt seda küsimust. igal juhul ei tahaks ma jätta täna siin sellist muljet, et keegi on valmis inimeste, kaasinimeste kannatustelt pilku pöörama, nii nagu üks kolleeg ka ütles, kümme aastat tagasi alustasime tõsist tegevust selle teemaga maadlemisel. aastast kaks tuhat üksteist on meil strateegia ja niimoodi peame edasi liikuma ja igasugused, olgu ka nad siis väikesed sammud, peavad leidma tunnustust ja me peame üheskoos panustama sellele, et mõistlikult see strateegia ka ellu rakenduks, aitäh okay,! Um, suur tänu teile mõlemale! jah, meil on veel üks täiendav päevakorrapunkt ju mille tõstatas härra Albrecht ja võtame selle praegu ära selle ja, ja lükkame härra Depre küsimused edasi. Birgit ja Soraya palusid sõna, aga annan teile sõna tõesti ainult üheks lauseks. teen lühidalt, ma ei saa päris nõus olla selle avaldusega, et mitte keegi äh, ei sea kellegi olukorda äh, ohtu äh, teadlikud ja et äh, probleem seisneb selles, et mõned liikmesriigid äh, lihtsalt ei tee midagi. mina arvan, et see on täiesti teadlik samm mitte midagi teha ja seetõttu nad vastutavad selle äärmiselt kahetsusväärse olukorra eest. kui me räägime põhimõttelisest reeglist ning sellest, et lapsed peavad koolis käima, need lapsed elavad kaugel, väikestes külades, koolidest kaugel äh, ja ühistransporti pole ja äh, vanematel ei ole autosid, ähm, siis äh, ja riik midagi ei tee, siis tegemist on lihtsalt tahtmatusega midagi ette võtta, öeldakse lihtsalt vaesed äh, inimesed, neil tõesti ei olegi midagi teha. me ei pea siin mingisuguseid ettekäändeid leidma sellise olukorra mittemuutmisele ega välja vabandama neid inimesi. Soraya üks lause ja siis lõpetame. jah, olen täiesti nõus sellega, mida Birgit Seppel just praegu ütles. ja just nimelt sellepärast soovisingi sellele rohkem tähelepanu pöörata, kui me tahame, et seda probleemi lahendatakse, siis me peame seda teemat äh, käsitlema kogu ühiskonna valguses. me tahame, et äh, inimõigused kehtiksid kõigi jaoks ja kui me tahame seda saavutada, siis me peame rohkem ühiselt pingutama. ja äh, mulle, meile meeldiks, kui meil oleks komisjoni tasemel oma meeskond, kus me kõik teeme koostööd erinevate peadirektoraatide vahel erinevad teemad on omavahel seotud ja ei piisa sellest, kui me lihtsalt haridusvaldkonnale keskendume. tuleb vaadata täpselt, kus äh, need lapsed elavad, kuidas neid kooli tuua. tegemist on kolmanda maailma äh, rahvastikuga keset Euroopat. samasugused on äh, probleemid Rootsis, Prantsusmaal, Bulgaarias tegelikult kui me peame inimeste enesehinnangu kallal tööd tegema, siis äh, hetkepilk tagasi ajalukku ja Euroopa peab leppima oma ajalooga ja nende rahvaste eest, kelle õigusi me oleme jalgade alla tallunud, tuleb vabandada. kui me seda mitte kunagi ei tee, siis äh, me lihtsalt äh, oleme ka tulevikus tunnistajaks diskrimineerimisele ning rassistlikele avaldustele. ja seda erinevatelt inimestelt. praegu paistab, et oma ligimeeste mahategemine ei, ei ole häbiväärt tegu, see aga tuleb lõpetada. Barbara, ma tean, et sa soovisid sõna, aga kui ma hakkan kõigile siin sõna andma, siis äh, me ei saa edasi minna. ja kui ma seda teen, siis te ei, teil on kahju, et te mind uuesti esimeheks valisite. kas te tõesti ühe lause tahate öelda oi,? oi-oi-oi, nüüd te vihkate mind juba. kas ütlen ühe lause või mitte? parem lõpetame, Barbara. ma võtan otsad kokku, äh, äh, et äh, ma tean, et te sooviksite nüüd vastata, ma kujutan ette, et te tunnete tungi vastata, aga palun jätame need asjad praegu siia paik, sinnapaika. liikmed tunnevad tõsist muret. suurem osa liikmetest, kes on arutelus osalenud, on vägagi suurte kogemustega selles valdkonnas, nagu te isegi olete tõdenud ma arvan, et see arvamuste vahetus oli vajalik ning mul on väga hea meel, et te viisite meid kurssi selle sünge olukorraga, kus liikmesriikide rakenduslikul tasandil ei ole piisavalt ära tehtud. Birgit Sippelile ütleksin ma tegelikult paljudes valdkondades olukord on muutunud isegi halvemaks, kui me räägime vaesuse määrast. tõenäoliselt on olukord märkimisväärselt hullem, sellepärast et kõikides, kõikide rahva rühmade jaoks on olukord halvemaks läinud ja romide jaoks tõenäoliselt siis ka. ma luban meie liikmetele, et me võtame selle teema uuesti kiiresti oma päevakorda, aga praeguseks tänan teid üksikasjaliku esin-, ettekande eest, millest saime palju kasu kandkem aga hoolt siis selle eest, et see teema jällegi kiiresti meie töölauale jõuab. suur tänu liikmetele ka üksikasjalike ja äärmiselt kirglike sõnavõttude eest. kallid kolleegid, nüüd tuleb meil kiiresti tegutseda, enne kui äh, järgmise päevakorrapunkti liikmed siit ka kaduma lähevad. ja nüüd äh, juhatan sisse selle uue täiendava päevakorrapunkti, mille lisasime päevakorda siis, kui päevakorra vastu võtsime otsustasime, et eraldame viis-kuus minutit nendele kahele juristile, kes tegelevad äh, härra Edward Snowdeni juhtumiga ning äh, kes hoiavad siis äh, meid kursis sellega, mis on juhtunud selle resolutsiooni ettepaneku teemavaldkonnas, mille võtsime vastu kaheteistkümnendal märtsil kaks tuhat viisteist ning mis puudutab massiviisilist luuretegevust inimesed kuulavad meie koosolekut, härra Vizvisne ja härra Kaalep, palun, ma vabandan väga teie selle ees, et aeg on napp, aga tehke meile väike ülevaade olukorrast suur tänu, lugupeetud esimees, minu nimi on Ben Weisner, olen äh, Ameerika Ühendriikide Kodanikuvabaduste Liidust ja äh, kaasas on minu põhivabadustega tegelev kolleeg. me, mina esindan äh, härra Edmund Snowdenit Ameerika Ühendriikides, meil on suur au olla siin, kui minu riik ise on praegu nii suurte väljakutsetega silmitsi. tervitan teid Edward Snowdeni poolt, kes tänab Euroopa Parlamendi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta resolutsiooni ettepaneku eest, kus Edward Snowdenit nimetatakse rahvusvaheliseks inimõiguste kaitsjaks ning kutsutakse liikmesriike üles neile talle kaitset pakkuma hoolimata sellest, et meie ühiskondades valitsevad erinevad arvamused selle kohta, milline peaks olema jälitustegevus ning jälitustegevuse aluspõhimõtted, valitseb siiski üksmeel, et sellised otsused tuleks langetada pärast avalikku aval-, arutelu ning avalikult ning mitte luureametnike poolt meie selja taga suletud uste taga. kahjuks aga olime lootnud, et enne president Obama ametiaja lõppu äh, õnnestub meil äh, härra Snowdeni probleem õiglaselt Ameerika Ühendriikides lahe, lahendada. paraku nii ei läinud, ta seisab ees, ta, ta on tema suhte on esit-, suhtes on esitatud äh, tõsised süüdistused äh, spionaaži äh, ning välisvõimudele sala, riigisaladuste müümisega seoses. tema olukord on muutunud veel tõsisemalt nüüd, nüüd, kus on uus president, kes on Twitteris säutsunud, et härra Snowdenil tuleks pea maha võtta ja ta on nimetanud luure keskagentuuri pea, juhiks samasuguste seisukohtadega isiku loodame, et härra Snowdenit ei unustata, tal on väga palju pakkuda, ta tahaks isiklikult siia teie ette tulla, ta loodab, et see võimalus tal avaneb, kui mitte äh, lähitulevikus, äh, siis äh, siiski mitte liiga kauges tulevikus. tal on palju kogemusi, mida tal on jagada ning äh, ta võib aidata äh, parlamendil käsitleda massiviisilise jälitustegevuse te temaatikat äh, vaba ühiskonna kontekstis ning loodan, loodame, et teie komisjon toetab tema võitlust ka tulevikus ning jätkab tema pärast muret tundmist. suur tänu! meil on hea meel, et te tulite siia meie komisjoni, suur tänu selle väga kokkuvõtliku Äh, sõnavõtu eest, äh, härra Albrecht on teid siia kutsunud, ma saan aru, et teil on teisigi kohtumisi ning me ei hakka praegu arutelu läbi viima ja me teame, et teil on tihe programm siin Euroopa Parlamendis, äh, kolleegid, kes soovivad rohkem infot kusuda, pöörduge Jan Albrechti osakonna poole. suur tänu teile! ja nüüd läheme edasi, päevakorrapunkt number kümme Äh, kirjalikuks vastamiseks esitatud küsimus härra Gerard Depre poolt, äh, mis puudutab äh, SIS ja Eurotaki tagasisaatmise otsuseid. suur tänu, Gerard, et esitasid selle küsimuse ning võimaldasid need teemad meie päevakorda võtta. jälle, kolleegid, tegemist on küsimusega, mis esitati komisjonile kirjalikuks vastamiseks kolmeteistkümnendal jaanuaril, aga vastamise tähtaeg on nüüd möödas ja praeguseni ei ole liikmele ühtegi kirjalikku vastutust esitanud. sellisel puhul meie komisjonis on kombeks need teemad tõstatada komisjoni poolt liikmete nimel ning seetõttu võtame selle teema meie tänasesse päevakorda ning härra Depre, teil on võimalus taas äh, oma küsimus esitada. suur tänu, lugupeetud esimees, jah, ma olen pisut segaduses, äh, kuivõrd juba teist või kolmandat korda äh, komisjon ei pea tähtaegadest kinni ja mulle tundub, et komisjon lihtsalt soovib libekomisjonis minu häält kuulda, muidu võiksid nad ju saata meile vastuse kirja, mulle vastuse kirjalikult etteantud aja jooksul. aga nüüd kordan jällegi üle oma küsimuse, et kolleegid oleksid asjadega paremini kursis. artikkel neliteist äh, Eurodaki ettepanekust sätestab, et liikmesriigid peavad koguma äh, biomeetrilisi andmeid iga kolmanda riigi kodaniku kohta, kes äh, viibib ebaseaduslikult riigi territooriumil. samal ajal artikkel kuus tagasipöördumise direktiivis sätestab, et liikmesriigid äh, peavad langetama tagasisaatmise otsuse kõikide kolmandate riikide kodanike suhtes, kes äh, viibivad ebaseaduslikult äh, liikmesriigi territooriumil. ühesõnaga, ebaseaduslikult riigi territooriumil viibinud isikud peavad olema kirjas seega nii Eurodacis kui ka SIS-süsteemis, sellepärast et meil on nüüd uus SIS ja uus SIS-otsus sis mis on siis äh, selle kahekordse hoiatuse mõte nii Eurotakis kui SIS-is? kas on inimesi, kes peaksid olema lähtuvalt artiklist neliteist äh, äh, sissis, kuid kes ei, kelle puhul ei rakendata tagasisaatmise otsust ja kes sellisel juhul ei ole SIS-süsteemis, vaid on ainult Eurodaki süsteemis, vaid mik-, mis, milline mõte vastasel juhul oleks nende Eurodax süsteemi äh, sisestamisel, ootan komisjoni vastust, äh, mille sain nüüd äh, kätte, aga ma soovin komisjonilt ka vastut, sest et mul on täiendav küsimus. Ähm. kõik tundub tuttav ette juba ning nüüd küsin, kas keegi veel liikmetest soovib sõna ning härra Koelho on soovi avaldanud juba lugupeetud esimees, kui te äh, midagi selle vastu ei ole, siis kui kuulan ära komisjoni vastuse, esitaksin täiendava küsimuse. teeme siis nii. jah. ja nüüd komisjon siseasjade peadirektoraadi esindaja. palun, teil on võimalus vastata härra Depreele. Thank you, Chair uh.... suur tänu uh,. tere õhtust Keile, minu nimi on Mauro Kaljardi, olen äh, siseasjade peadirektoraadist ning minu ülesandeks on sellele küsimusele vastata. kõigepealt vabandan äh, selle viivituse eest äh, vastuse saatmisega seoses suur tänu, härra Debrele küsimuse eest mis on äärmiselt asjakohane praeguste SIS ning Eurodac teemal toimuvate arutelude valguses. nii nagu komisjoni ettepaneku selgitavas memorandumis kirjas, on Eurodaki eesmärk lihtsustada ebaseaduslike sisserändajate äh, tuvastamist, nii seda tagasisaatmise vajaduse valguses. räägime peamiselt nendest sisserändajatest, kes kasutavad äh, petuvõtteid äh, selleks, et äh, teist isikut, isikutuvastust häirida ning dokumentide, dokumente võltsida ja need inimesed võivad sattuda kinnipidamise kinnipeetavateks ning võivad toime panna isiku tuvastusega seotud kuritegusid. siis äh, teine tagasipöördumise äh, hoiatused äh, SIS süsteemis. selle eesmärk on hoopis teistsugune, selle eesmärk on toetada liikmesriike tagasisaatmise otsuste jõustamisel ning aidata liikmesriikidel kontrollida, et tagasipöördumise otsusest peetakse kinni. liikmesriigid saavad jagada täiendavat infot üksikjuhtumite kohta ning sel moel on liikmesriikide ametivõimudel võimalik võtta vajalikke meetmeid meet tagasipöördumise otsusega seoses ning asjakohasest agiist lähtudes. sellega lihtsustatakse ka praegu kehtivate eeskirjade jõustamist tagasipöördumise otsustega seoses. sama ebaseadusliku sisserändaja info võib seega olla nii SIS-süsteemis kui ka Eurodacis. aga, ja see on väga oluline info, aga äh, juurdepääs sellele on äh, erinevatel ametivõimudel erineva Äh, eesmärgiga, andmete säilitamise ajad on erinevad ning eeskirjad erinevad. seda, sedasi oleme otsustanud lähtuvalt ähm, isikuandmete kasutamise eesmärgipiirangu põhimõttest ning mõlemad süsteemid peaksid äh, teineteist täiendama. tagasipöördumise hoiatuse info saab sisaldada SIS-süsteemi alles pärast otsuse vastuvõtmist. Eurodaki info on sisestatav varem, sõltumata sellest, kas tagasipöördumise otsus on langetatud või mitte. kui äh, ebaseaduslik sisserändaja läheb kaduma äh,, kui ei ole veel tagasipöördumise otsust langetatud, on info Eurodaki kaudu selle isiku suhtes endiselt kättesaadav või võtame näiteks juhtumi, et tagasisaatmise otsus langetatakse kolmanda riigi kodaniku kohtu äh,, kohta äh, kriminaalkuriteo suhtes, sellisel juhul on süsteem, on see inimene äh, siis süsteemis ja, ja mitte Eurodac süsteemis. härra Coelho, palun, ja siis äh, Gerard Depree lugupeetud esimees, tavaliselt olen ma Gerard Deprega nõus. aga täna ei ole. ma saan komisjoni vastusest aru. selle kahe äh, õigusliku vahendi eesmärgid on erinevad. ja kui valitseb kahtlus, kas on vaja seda menetlust kahekordistada, siis mina arvan, et me peaksime keskenduma Äh, oma ressursid siiski äh, SIS-süsteemile, sellepärast et SIS-süsteem on äh, jõulisem ning selle eesmärk on laiem. kui me tahame kahekordset teabe sisestamist vältida, siis minu arvates tuleks Schengeni infosüsteemi tugevdada, mitte vastupidi. aga me saame langetada poliitilised ning õigusloomelised otsused äh,, siis äh, kahe kontekstis. ettepanek on juba laual äh,, komisjon on selle juba esitanud ning äh, arutelud on tulemas ka meie komisjonis ning äh, saame nende arutelude käigus langetada oma otsuse siis kaks ülesehituse suhtes ning äh, selles küsimuses, äh, kuidas äh, tagasisaatmise otsuseid tõhusamalt ellu viia. palun, Gerard, võite võtta ka härra Coelho vastust või küsimust arvesse. mul on kahju, et Carlos pole minuga nõus, aga tegelikult mina ei ole temaga sugugi eriarvamusel, ma arvan, et meil on siiski üks punkt, kus me kokku jõuame oma arvamustes ja just nimelt see Schengeni infosüsteem. mul on üks kommentaar ja kaks küsimust. kõigepealt üks äh, märkus minu poolt. Eurodaki süsteemi muutmisega seoses äh, tähe-, tuleb kaasa see, et äh, iga inimese kohta, kes on ebaseaduslikult meie territooriumil, tuleb võtta kümme sõrmejälge. uues riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemis on neli äh, sõrmejälge ja, ja näokuvand. Äh, miks ühes kümme sõrmejälge, miks teises neli sõrmejälge? kas äh, komisjon ei taha integreerida kõiki oma süsteeme? teiseks kuulasin vastust, kui ma vaatan, millised riigid on, millised inimeste kategooriad on kas ühes või teises süsteemis, siis äh, tekkis mul küsimus, kas teil on mingisugune ettekujutus sellest, kui palju inimesi on SIS-süsteemis ja mitte Eurodacis ja kas äh, teil on mingisugune ettekujutus sellest, kui palju inimesi on Eurodacis, aga mitte SIS-süsteemis? mina arvan, et neid inimesi pole palju. Eurodaki süsteemi muutmine äh, läheb maksma kakskümmend miljonit eurot. kas see teabe kordamine kahes kohas on siiski hädavajalik? Gerard suur tänu, Gerard. kas võiksin siis nüüd pöörduda tagasi komisjoni poole ja anda komisjonile sõna? et komisjon saaks vastata nendele täiendavatele küsimustele, mille esitas härra Töpre. lühike vastus, palun. For... suur tänu, et mulle taas sõna andsite vastan kõigepealt äh, härra Tepre teisele küsimusele. meie äh, alusloogika jääb samaks ka komisjonis, me näeme, et ähm, äh, info kahte süsteemi sisaldamisel, sisestamisel on siiski oma lisandväärtus, kuivõrd neid süsteeme kasutatakse erineval otstarbel. siis ettepaneku tagamõte äh, ning hoiatuste süsteem on ka selleks, et mitte ainult äh, inimeste isiku tuvastamisele kaasa aidata, vaid aidata äh, tagasipöördumisotsuseid jõustada ning äh, teostada kontrolli selle lahkumise üle, võtta vajalikke meetmeid lahkumise tagamiseks ning sulgeda toimik Äh, Schengeni alal äh, välispiiri äh, ületuspunkti ületamisega seoses. Eurodaki puhul on eesmärk teistsugune. selle eesmärgiks on ainult inimeste isiku tuvastamine ning dokumenteerimine. kui tegemist on inimesega, kes on oma isiku samasuse kohta valeinfot esitanud. mis puudutab esinevat täiendavat küsimust, siis jah, ma võin äh, vaid äh, juhtida tähelepanu ettepanekute vahelistele erinevustele ning meil on ka koostalituse töörühm, äh, millega komisjon tegeleb ning äh, mis oma ettepanekuid aasta jooksul arendab. Gerard, kas soovid veel korraks sõna? jah? digi, ähm, aga äh, kuidas on lood äh, sõrmejälgedega äh, ning ähm, selle kohta tahaksin veel täiendavat infot kuulda kunagi tulevikus. suur tänu! suur tänu ka härra Coelho, et ähm, te sõna võtsite, teil on mõlemal suured kogemused selles valdkonnas. härra Depree Äh, esitas küsimuse, mis andis võimaluse meile seda teemat taas käsitleda. meil on väga hea meel, äh, et te selle küsimuse esitasite, see võimaldas meil äh, näha, kuivõrd tõsise probleemiga on tegemist, arutelu oli igati kasulik, hoolimata sellest, et siin valitsesid teatavad lahkarvamused. suur tänu teile selle eest ja suur tänu ka komisjonile vastuste eest! suur tänu, Gerard! nüüd teeme väikese pausi ja siis jätkame. mul on veel teine küsimus ka ju. vabandust, härra esimees, mul on siiski ka teine küsimus, ütleb härra Gerard Depre. tõesti, teil on õigus, jätkake. suur tänu ja nüüd me räägime jällegi SIS-ist ja artikkel kakskümmend neli Äh, mis äh, täpsustab äh, määruses üks üheksa kaheksa seitse kaks tuhat kuus seda, millistel tingimustel liikmesriik saab esitada hoiatuse siis kaks süsteemis, keeldudes liiki sisenemisest või riiki jäämisest. ja me tahame tulevikus ühtlustada komisjoni poolt ühtlustamise ettepanekuga. miks selline hoiatus on siia sisse toodud? praegusel hetkel kõik liikmesriigid, kõikidel liikmesriikidel on vabad käed ja Äh, artiklis on äh, välja toodud erinevad võimalused, artikkel kakskümmend neli punkt viis äh, ütleb, et komisjon peab vaatama üle kolm aastat pärast määruse jõustumist artikli kakskümmend neli jõustamise olukorra ning sellest lähtuvalt tegema vajalikud ettepanekud selleks, et ühtlustamise ja hoiatuse tingimuste ühtlustamise määr oleks suurem kas komisjon on kandnud hoolt selle eest, et toimuks selline ülevaatamine lähtuvalt artiklist kakskümmend neli punkt viis ning äh, kas kavatsetakse esitada muudatusettepanekuid sellega seoses? vabandust, äh, Gerard, ma ei näinud tõesti, et teil oli veel see artiklit kakskümmend neli puudutav küsimus. Äh, niisiis, komisjon, kas te olete vaadanud üle artikli kakskümmend neli ja mm, kas teil on vastus härra Depre teisele küsimusele? jah, suur tänu, esimees. minu nimi on Velo Claro, vastan komisjoni nimel sellele küsimusele. ja jah, mul on väga kahju, et vastus selle küsimuse, sellele küsimusele ei ole teieni jõudnud, võin teile juba osaliselt vastata, kuivõrd selle artikkel kakskümmend neli hindamisraport on juba avaldatud, see avaldati kahekümne esimesel detsembril ja hindamisraportis on käsitletud ka äh, artiklit kakskümmend neli. hindamise tulemused äh, kajastuvad ka sisse ülevaatamise ettepanekutes iseäranis, mis puudutab sisse süsteemi kasutamist piirikontrolliks ning äh, tagasisaatmise otsuste puhul. Gerard, kas äh, teil on oma kommentaare? jah, suur tänu teile vastuse eest. suurepärane Gerard Depre klassikaline äh, lõppkokkuvõte, aitäh, et tegid nii lühidalt ja aitäh ka mõlema küsimuse esitamise eest, vägagi asjakohane arutelu ja suur tänu ka komisjonile. ja nüüd, kallid kolleegid teeme väikese pausi ja siis äh, läheme edasi päevakorrapunktiga äh, kaksteist, kus kohtume volinik Veera Jourovaga, kes on kohale jõudnud, nagu ma näen, ning on valmis vastama meie küsimustele. kolleegid, kas te olete valmis järgmise päevakorrapunkti käsitlemiseks? väga hea. head kolleegid, kaheteistkümnes päevakorrapunkt, struktureeritud dialoog õiguse tarbija küsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku Veera Jourovaga. see on struktureeritud dialoog see tähendab, et me üritame seda struktureerida tavapärasest enam koordinaatorid kõigepealt ja seejärel liikmed ja arutelu puudutab kaks tuhat kuusteist töökava rakendamist, prioriteete seoses kaks tuhat seitseteist aastaga ja selle asemel, et teie aega raisata, läheksin kohe voliniku sissejuhatuse ja seejärel koordinaatorite ja liikmete juurde. väga palju liikmeid kohal ei ole, aga kindlasti nad saabuvad ja veel täiendavalt ja meil saab olema pikk nimekiri ja üritan tõesti dialoogi pidada ja loodetavasti volinik teeb kokkuvõtvalt kõigepealt ja seejärel on võimalik küsimuste-vastuste juurde minna. tegemist on oluliste teemadega. ja annan nüüd sõna volinikule, tere tulemast siia ja palun, teil on sõna, aitäh siia tulemast! lugupeetud esimees, lugupeetud äh, liikmed, kõigepealt sooviksin äh, soojalt teid äh, õnnitleda komisjoni esimehe kohale tagasivalimise eest ja jään ootama koostööd kõigi teiega uuel aastal. viimane kord kohtusime millalgi septembris-oktoobris ja üsnagi palju on pärast seda aset leidnud ja mul on väga hea meel, et ma saan täna olla siin, et teid täiendavalt teavitada ja kuulata teie ettepanekuid äh, seoses tulevase koostööga. ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et kaks tuhat kuusteist oli raske aasta Euroopa Liidule. meie parim reaktsioon on tagada see, et me oleme valmis tõeliste väljakutsetega tegelema, selleks et kaitsta meie kodanike õigusi, tugevdada julgeolekut ja võidelda diskrimineerimise, rassismi ja vihakõnega me oleme juba teinud suuri edusamme üheskoos näiteks isikuandmete kaitse osas, Euroopa Liidu eelarvevastases, pettustevastases võitluses ja me oleme valmis selleks, et looma Euroopa Prokuratuuri amet. sooviksin tänada teid toetuse eest ja ka teie konstruktiivse kriitika eest, mis on võimaldanud meil neid eesmärke saavutada. ja loodetavasti saame jätkata veelgi järjekindlamalt äh, Äh, äh, teie ja minu ametiaja teises pooles. meil on konkreetne andmekaitseraamistik paigas ja me tegeleme selle elluviimisega, mis oleks kooskõlas ka elektroonilise kommunikatsiooni ja Euroopa Liidu institutsioonidega. komisjon pingutab selle nimel, et äh, ametivõimud tagaksid reformi elluviimise äh, kuni selle rakendamise kehtestami-, kehtimiseni mais kaks tuhat kaheksateist. kohtumised leiavad sagedasti aset liikmesriikidega artikkel kakskümmend üheksa töörühm selleks, et tagada äh, rakendamisel sidusus. nagu te teate, siis ma alati ütlen, et andmekaitse äh, määruse rakendamisega ei lõppe töö, see on alles alanud ja nüüd me näeme, et väga palju tööd seisab meie ees Äh, koostöös meie partneritega ja ma kohtusin artikkel kakskümmend üheksa töörühmaga selleks, et äh, seda teemat käsitleda ja saavutada meie eesmärk, et meil oleksid ühtsed äh, reeglid, mida rakendatakse kogu Euroopa Liidus mis puudutab e-privaatsuse ettepanekut, äh, mis on äh, volinik Ansipi tegevusalas, tahaksin rõhutada, et meie eesmärk oli tagada, et ei oleks mingisuguseid vastuolusid või dubleerimist üldise raamistiku ja e-privaatsuse reeglite vahel, selleks et tagada õiguskindlus ettevõtetele ja üksikisikutele. ettepanek äh, läbivaatamiseks määrus kakskümmend, nelikümmend 40 Äh, puudutab äh, Euroopa Liidu institutsioone käsitlevaid äh, ameteid ja organisatsioone, me oleme üritanud lahendada mm, selle kooskõla andmekaitsemäärusega. mõlemad ette pandud määrused peaksid rakenduma kaks tuhat kaheksateist aasta mais koos üldise andmekaitseraamistikuga ja paluksin teie toetust kiireteks sujusateks läbirääkimisteks mõlema määruse osas. kümnendal jaanuaril äh, pani komisjon paika strateegilise lähenemise, mis puudutab isikuandmete rahvusvahelist äh, käitlemist äh, maailmaringselt ja meie eesmärgiks on tagada, et kui Euroopa kodanike isikuandmeid üle antakse mujale, siis kaitse liiguks andmetega kaasa me teeme koostööd riikidega, kes on huvitatud tugevate andmekaitseseaduste vastuvõtmisest ja toetame neid eh, nende põhimõtete vastuvõtmisel, mis oleks kooskõlas Euroopa Liidu standarditega. ja me oleme valmis põhikaubanduspartneritega Aasias eh, edasi liikuma, alustades eh, Jaapanist ja Lõuna-Koreast, kes on hiljuti vastu võtnud või kaasajastanud oma andmekaitseseadusi lisaks sellele täidame aktiivsemat rolli rahvusvahelisel areenil selleks, et tagada andmekaitse kõrged äh, eesmärgid. me soovime nõukogu äh, konventsiooni sada kaheksa täiendamist. õiguskaitse valdkonnas on meil veel tagada turvalist isikuandmete vahetamist, mis lähtuks tugevatest äh, andmekaitsestandarditest Euroopa Liidu, USA vaheline andmekaitse äh, leping äh, on selle kohta väga hea näide, kuidas äh, õiguskaitse koostöö on oluline rahvusvahelisel areenil ja seda on võimalik käsitleda tugevate andmekaitsestandarditega. ja tahaksin teid teavitada, et USA lähtudes õiguskaitsevahendite lähenemisse kokkulepe jõustub esimesest veebruarist ja Euroopa Liit ja USA kodanikud on seega äh, võrdsete, võrdses olukorras seoses isikute, isikuandmete kaitsega USA-s. mis puudutab äh, privaatsuse kaitset, siis komisjon ja meie andmekaitseasutused on tihedat koostööd teinud USA-ga selleks, et raamistikku ellu viia. praegusel hetkel tuhat seitsesada ettevõtet on registreerinud ja süsteem toimib väga hästi. ja loodan uuele USA valitsusele, et nad peavad kinni varasematest kokkulepetest selles valdkonnas. see puudutab seda, et paika jääks äh, äh, direktiiv kakskümmend kaheksa, mis on väga oluline privaatsuse valdkonnas ja puudutab äh, Eh, andmevahetus seoses eh, riikliku julgeolekuga ja loodetavasti on tagatud ka uue ombudsmani tegevus. väga oluline on eh, asutuste nagu meie andmekaitse ehm, asutus ettevalmistus selleks ja nagu ma varasemalt olen öelnud, siis mind huvitab Euroopa Parlamendi tugev seotus selle protsessiga aga enne esimest äh, analüüsi võtan ühendust äh, USA osapooltega, et rõhutada, meil on vaja jätkuvat täielikku äh, elluviimist selles osas ja mul on plaanis külastada USA-d varakevadel. ja nüüd mõni sõna krimina-, karistusõiguse valdkonnaga ja mm, kõigepealt sooviksin tänada teid äh, teie toetuse eest selleks, et saavutati kokkulepe pettusevastases äh, ehk siis PIF direktiivi osas. see on oluline samm Euroopa Liidu finantshuvide kaitsel, sealhulgas äh, tõsise piiriülese käibemaksu kuri-, pettusega ja Euroopa prokuratuuri pädevusega seoses see on tõsine olukorra muutja, see garanteerib tõhusa reaktsiooni sellise keerulise kuriteovormiga võitlemisel. aasta tagasi ei uskunud keegi seda ja nüüd on meil paigas see piiriülene käibemaksupettuse vastane kava. sellega seoses Euroopa prokuratuur on ja alati plaanib sõl-, sõltumatut tõhusat käsitlust. see annab suurimat kasu meie eelarvele ja vabadusel, turvalisel ja õiglusel pärine, põhinevale ajale. kaks tuhat kuusteist aasta nõukogus öeldi äh, Rootsi poolt, et ta ei saa Euroopa prokuratuuriga liituda, Äh, üksmeele äh, puudumine sai kinnitust ka eile Koreporis. justiitsministrid kohtuvad reedel mitteametlikus äh, nõukogus selleks, et käsitleda seda teemat ja järgmisi samme. kui nõukogu tõesti ei suuda üksmeelt saavutada, siis näeb leping ette, et need, kes on valmis prokuratuuri paika panema tõhustatud koostöö raames, võivad pöörduda Euroopa Nõukokku, ma jään äh, lootma teie toele Euroopa prokuratuuri loomisele, isegi nendes keerulistes olukordades. me teeme tõsist koostööd Malta eesistujaga selleks, et prokuratuur äh, loodaks ja tahaksin selgelt öelda, tõhus prokuratuur nõuab äh, olulise arvu liikmesriikide kaasalöömist detsembris tegi komisjon ettepaneku määruse osas, mis puudutab vastastikust tunnustamist Ehm, ehm, konfiskeerimise ja arestimise teemal. Ehm, see üritab käsitleda praegust olukorda, kus kurjategijad peidavad oma varasid teistes liikmesriikides. enam kui üheksakümmend kaheksa protsenti kriminaaltulust on jäänud puutumata piiriüleses kontekstis ettepanek käsitleb seda teemat ja me oleme teinud otsekohalduvad reeglite ettepaneku, lühikesed tähtajad, mis puudutavad arestimist, nelikümmend kaheksa tundi, äh, elluviimiseks lihtmenetlus, lähtudes standardblankettidest. Äh, teine oluline teema on piiriülene juurdepääsemine elektroonilisele infole. internet ei tunnista mingisuguseid piire Äh, liikmesriigi kohtualluvus aga on ja seega elektroonilised tõendusmaterjalid on vajalikud. ja nagu nõukogu soovis, siis me teeme tööd äh, selles küsimuses. oluline on ka see, et ennetada terroristide ja kurjategijate tegevuste rahastamist meie eelarvevahenditega rahapesuvastase direktiivi ettepanek. nõukogul on läbirääkimiste mandaat ja ma loodan, et parlament samuti suudab äh, reageerida niipea kui võimalik ja ma tahaksin eriti rõhutada vajadust säilitada ambitsioon äh, äh, läbipaistvuse osas kasusaajate puhul ja ma mõistan, et teil on teatud mureküsimusi, mida väide, äh, väljendasid eelmisel nädalal ka seoses kolmandate riikidega seotud riskidega. me võtame tõsiselt seda ja me valmistame ette analüüsi, kuidas edasi liikuda. me valmistame ette teekaarti ja informeerime teid sellest. lugupeetud äh, parlamendisaadikud, tahaksin teid teavitada olulistest teemadest mis puudutab võitlemist diskrimineerimise vihakõnu, kõne vastu naiste, laste, äh, sisserändajate ja roomade kaitsmise osas. uus vahend puudutab käitumisjuhist äh, ebaseadusliku vihakõne osas internetis, mis puudutab IT-ettevõtteid alates maist kaks tuhat kuusteist selle seire tulemus detsembris näitas teatud edusamme, aga ikkagi on veel väga palju ruumi olukorra parandamiseks käitumisjuhendi rakendamisel. tulemused kajastasid äh, mitmesuguseid erinevusi liikmesriikide vahel selles osas, mis puudutab, kui kiiresti ebaseaduslikke äh, sisu eemaldati. tulemused sõltuvad keelest või ka sellest, kust äh, teavitused tulevad ja nii ei peaks olema samuti käsitleme me edusamme teistes valdkondades nagu läbipaistvus, kasutajate osas ja positiivsete äh, narratiivide osas, juhul kui need on pärit kogukondadest ja vabaühendustest, siis võivad need olla võimsaks relvaks radikaliseerumise vastu. sooviksin tänada paljusid teist, kes on aktiivselt pühendunud laste õiguste foorumi ees, eriti mis puudutab lastekaitset seoses rändega me oleme Daphne rahastamise kaks tuhat kuusteist aastal pühendanud sellele ja me valmistame ette ühisteatist, et teada anda tegevuskavast saatmata jalal, alaealiste puhul, ette nähes uusi tegevusi ja soovitusi liikmesriikidele. me jätkame keskendumist ka olukorrale, mis puudutab naiste olukorda rände teemal, lähtudes sellest, kuidas mõista ja käsitleda haavatavate isikute olukorda, kes taotlevad asüüli tagades vajalikud vahendid selleks, et naiste lõimumine tagada. nagu öeldud, siis Euroopa Liidule on tehtud ettepanek Istanbuli konventsiooni tunnustamiseks, mis puudutab äh, naistest rändajate õigusi ja me teeme jõupingutusi selles valdkonnades. roomad on jätkuvalt diskrimineeritud igapäevases elus kogu Euroopas me toetame liikmesriike selles valdkonnas, aga me oleme käivitanud ka mitmeid äh, rikkumismenetlusi rassilise diskrimineerimise võrdõiguslikkuse direktiivist ja raamotsusest lähtuvalt. sel aastal on meil vahehindamine Euroopa raamotsuse osas, mis puudutab romade olukorda, selleks et ette valmistada kaks tuhat kakskümmend aasta tegevuskava järgseid tegevusi. me oleme ellu viimas tegevusi ka seoses seksuaalvähemustega, mida me tutvustasime eelmisel aastal. veebruaris osaleb komisjon Malta korraldatud üritusele ja, ja teavitab täiendavalt tegevuste elluviimisest sooviksin praegu lõpetada ja taaskord rõhutada, kui oluline on tihe koostöö kõikide nende teemade osas me peame kasutama olemasolevaid vahendeid ja tõhustama neid selleks, et vajalikult reageerida meie ees olevatele väljakutsetele. jään ootama teie küsimusi ja mõtteid selles osas, kuidas nende ühiste eesmärkide osas edasi liikuda, aitäh! suur tänu, volinik Jouruba! ja siin on tõesti tohutu hulk teemasid äh, mis meil käsitlemisel on ja tahtsin lühidalt öelda, et meil on vaja lahendust mitte ainult siin, aga ka homme on meil meiega siin volinik Avramopolos ja sisejustiitsküsimuste nõukogus on äh, teil väga mitmed põlevad teemad ja meil on vaja leida lahendus, äh, kuidas meil oleks võimalik teid rohkem äh, siia kaasata ja detailsemalt käsitleda neid teemasid ja me ei saa vältida neid äh, äh, teemasid nagu e-privaatsus ja Euroopa prokuratuur ja loodetavasti meil võimalik leida viis, kuidas detailsemalt neid teemasid käsitleda. meil on nüüd mõistlik aeg jäänud äh, järele selleks, et põhiküsimusi laiemalt käsitleda. kõigepealt saavad sõna koordinaatorid ja kolleegid, palun piirduge kahe minutiga ja näete, miks, sest äh, sõna soovijate nimekiri on väga pikk, koordinaatorid äh, ja kuulame siis mõned vastused ja siis saavad sõna liikmed, palun olge kannatlikud ja kuulake ära ka vastused ja kõigepealt Rahvapartei koordinaator, palun. suur tänu, Claude, ja suur tänu, äh, proua volinik, üritan teha lühidalt, et ka kolleegid saaksid küsimusi esitada Te ütlesite, et kaks tuhat kuusteist oli keeruline aasta ja ka mina tahaksin saada teatud kinnitust teie poolt äh, selles osas, kas teil on juba olnud täielik pühendumus äh, USA poolt, et kõik need kohustused äh, nende poolt täidetatakse. Te viitasite sellele laialdasele kokku, kokkuleppele, privaatsuse kaitsele ja kui head on olnud teie suhted USA administratsiooniga selleks, et meie kodanikud tõesti äh, et äh, neid kokkuleppeid ka ellu viidaks. viitasite ka andmekaitseleppele riikidega, viitasite Jaapanile. kas ka teisi mandreid on käsitletud, äh, milline on hetkeseis, vaatamata riiklikust andmekaitse äh, määrused, mis neil on ja nüüd, mis puudutab haavatavate naiste olukorda pühendavaid tegevusi, kas te võiksite viidata, mis on need täiendavad tegevused, lisaks äh, rahastamisele, mis oleks äh, suunatud äh, liikmesriikidele, kes seda vajavad, aitäh! suur tänu, et tegite nii lühidalt, proua Sippel, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu ja tere tulemast, proua Jourova, mina tahaksin alustuseks esitada mõned küsimused Euroopa prokuratuuri kohta. kas see saab olla tõesti edulugu juhul, kui kõik liikmesriigid selles ei osale? ja sooviksin ka teada, kas, kui liikmesriigid osalevad, siis millised on need oma volitused ja õigused sellel prokuratuuril võrreldes riiklike äh, prokuratuuridega ja kui milline, kui hästi see koostöö saab olema korraldatud, samal ajal kui meil on selged volitused Euroopa prokuratuurile äh, siis äh, kuidas mõjutaks äh, see kahtlusaluste äh, ja süüdistavate osas, kuidas see mõjutab nende menetlusõigusi ja kas te ei näe vajadust mingil määral täiendavalt välja arendada kriminaalmenetlust selles paketis, mille osas meil otsus on juba vastu võetud. ja veel üks küsimus, mis puudutab tõendite äh, Äh, vastuvõetavust liikmesriikides on olukord väga erinev, kas meil ei oleks vaja selles osas samuti selgeid reegleid? ja veel üks küsimus, mis puudutab kõiki neid andmebaase, mis meil on. me räägime väga palju privaatsusest, aga arvestades neid andmebaase, mida kasutavad õiguskaitseasutused millised on need menetlused selles osas kaitse tagamiseks, näiteks süütuse presumptsioon, kas te olete kõigi nende protsessidega seotud, sealhulgas ka arutelu koostalitusvõime osas ja veel üks märkus, meil on arutelud mitte ainult ühe või kahe riigiga selles osas, et naiste olukord halveneb, naiste õigusi ei austata, kas on mingeid täiendavaid samme, mida sooviksite astuda? Euroopa prokuratuur on käsitlemisel reedel nõukogus. ALDE koordinaator proua Intvelt, palun. aitäh, esimees, tere tulemast, volinik, teen väga lühidalt, sest meil on tõesti vähe aega. Atlandi-ülene olukord on tõesti selline, see kokkulepe peaks jõustuma esimesest veebruarist, ma mõistan, aga me kõik teame, et eeltingimuseks äh, on see, et erandid äh, privaatsuse seaduses eemaldatakse, millised on need tagatised, et need esimeseks veebruariks tehtaks ja mis on teie arvates see nägemus, juhul kui seda ei tehta? minu arvates siis sellisel juhul see laialdane kokkulepe ei käitu. ombudsman on privaatsuse osas eemaldatud nüüd seoses uue administratsiooniga ja uut ei ole määratud millised on need tagatised, et uus ombudsman, äh, kelle isikus ma väga kindel ei ole, paika pannakse ja enne ametist lahkumist äh, äh, president Obama, Obama võttis vastu uusi meetmeid selleks, et NSA saaks ilma määruseta andmeid koguda. kas see privaatsuse kaitse teemat ei puuduta? mind huvitab, aga teeb muret, kas see strateegiline äh, lahendus seoses kolmandate riikidega, kes on meie nii-öelda põhikaubanduspartnerid, kui läbirääkimised senini USA-ga äh, on midagi, mis, mis on olnud keerulised äh,, siis on, tekib küsimusi nende standardite osas ja jällegi see kõikehõlmav äh, leping ja erandid äh, privaatsuse seaduses, mind huvitab väga see hiljutine analüüs äh, PNR-i ja SWIFT-i lepingute kohta eelmisel aastal ja tõesti on kulunud aega viimasest raportist, aga ma tahaksin tõesti mõista need kaks lepet äh, on eraldi seoses privaatsuse seadusest. mida see tähendab, kui ühest küljest me ütleme, et see kõikehõlmav leping äh, kehtib ainult siis, kui need erandid kõrvaldatakse, kõik on omavahel seotud, aga mõned äh, võtmeküsimused on ikka veel puudu ja mingil põhjusel ei ole ma täiesti veendunud, et president Trump andmekaitse tšempioniks saab, aga võib-olla teate te rohkem kui mina okay,. suur tänu. Äh, ma ei kommenteeri seda, mis te ütlesite nüüd viimasena. proua Sargentini, aga roheliste nimel järgmisena. suur tänu. mul on kolm küsimust. number üks. ja tundub, et äh, terve igavik on juba möödunud sellest, kui Obama oli veel võimul, aga ma viimasel võimunädalal äh, andis ta NSA-le võimaluse oma baasandmeid, mis kujunenud ka siis ei ole, võimaluse jagada neid teiste luureagentuuridega, CIA ja nii edasi. Mi-, mida teie arvate sellest, mida see tähendab äh, Privacy Shieldi jaoks? NSA enne jagas ainult analüüse, aga mitte baasandmeid, kuidas äh, te siis kommenteeriksite seda privacy deal'i konteksti, privacy shield'i deal'i kontekstis ja nüüd järgmine küsimus, võrdsus ja diskrimineerimise vastane võitlus, tõin endaga kaasa eelmise nädala, eelmise aasta seksuaalvähemuste võrdsust puudutava uuringu ja ma küsin selle küsimuse Ulrike Lunatšeki nimel kes tahavad aru, kes tahab aru saada sellest, et äh, milline on olnud siis jätkutöö pärast seda tegevuskava vastuvõtmist. nüüd on aasta möödunud sellest, kui komisjon oma tegevusest ülevaate on andnud selles kontekstis, te olete meile lubanud, et regulaarselt annate ülevaate, nii et palun heitke valgust sellele, mida komisjon on pärast tegevuste nimekirja vastuvõtmist ette võtnud. ja minu viimane küsimus, härra esimees, võrdse kohtlemise direktiivi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oma missioonikirjas äh, andis äh, Juncker teile ülesandeks äh, võrdse kohtlemise direktiiv ummikust välja tuua, juba kaks mandaati on see seal nõukogus olnud tupikseisus aastast kaks tuhat üheksa, kui mina juba siin olen. ja arvestades Malta eesistumist, milliseid konkreetseid samme on teie poolt tulemas selleks, et see asi äh, patiseisust välja murda. suur tänu, enne kui te, proua Jourova, vastate nendele küsimustele, ka minul üks palve teile. saadake pal-, saatke meile palun äh, Ameerika Judicial, Judicial Redress Acti kohane liikmesriikide nimekiri. proua Sippel, ilma mikrofonita koordinaatorid, keda kohal ei ole, ei saa sõnu. ja kuue ei ole palunud sõna veel, kuue koordinaator. nii et kui koordinaatoreid saalis ei ole, siis nad küsimusi ei esita ja vastuse saab proua volinik kõigepealt ja siis ülejäänud kolleegid, keda on väga palju nimekirjas. proua Jourova. suur tänu ma üritan nüüd äh, küsimusi natukene koondada, et praegune olukord siis pärast äh, presidendi vahetust Ameerika Ühendriikides kõigepealt. kõigepealt Privacy Shield. Te teate sama hästi kui mina, et Privacy Shieldi toimimine on äh, pidev protsess, see ei ole üks otsus, mis selle asja kõik ära otsustab, see on süsteem ja mehhanism mis näeb ette pideva tegevuste rea ja eeldab seda, et mõlemal pool Atlandi ookeani peetakse kinni kohustustest. praegu lasuvad peamised kohustused ameeriklaste poolel. seal on seitse organit riigi masinavärgis kes jätkavad siis tööd selle kokkuleppe alusel, nii nagu nad on seda teinud algusest peale, kui Privacy Shield kokkulepe sõlmiti, Föderaalne Kaubanduskomisjon, siis riigi julgeolekuorganid, mis peavad samuti kinni pidama vastu võetud kohustustest. ja mina praegu eeldan järjepidevust ja ma ei saa praegu ka kuidagi prognoosida või rääkida sellest, kas Trump saab kõige, temast saab ajaloo kõige suurem Euroopa, eurooplaste privaatelu kaitse või mitte, ei tea. ma arvan, mitte keegi ei oska selliseid asju ette näha. aga loomulikult ma olen natukene kombanud maad ka teisel pool ookeani, olen Berend Riskaga rääkinud, kes oli minu vastaspool läbirääkimistel Sense Brenneriga rääkisin täpselt samamoodi kongresmeniga, kes on juba Trumpi poole pöördunud, et selgitada talle, kui oluline on eraelu ja privaatandmete kaitse, mis jõuavad äh, siis ähm, Ameerikasse, Euroopast ja kui oluline on Privacy Shield. loomulikult kavatsen ma minna Ameerika Ühendriikidesse niipea kui võimalik, see peaks olema siis aprillis, härra Ross on äh, minu vastaspool seal uus, et äh, rääkida seal ka julgeoleku poolest ja kaalutlustest. ja ma tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on Privacy Shieldi jätkumine ja alalhoidmine sest muidu, ma ju pean ennast kordama, on tegemist olnud ühepoolse otsusega, mille on Euroopa Komisjon langetanud ja selle võib siis täpselt samamoodi ühepoolselt peatada, kui tundub, et see süsteem ei toimi. me hoiame silmas ka seda, mida nad teevad äh, presidendi deklaratsiooni kahekümne kaheksaga, mis on seadusandluse üks olulistest sammastest ja me vaatame, mida nad teevad ja võtavad ette ülejäänud seadusandlusega. peame silmas ka seda, kas nad äh, täidavad kõik tingimused, mis näiteks keelustavad massijälgimise ja ka andmete kogumist, et see vastaks proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetele nii et äh, me jälgime väga pinevalt seda, mis toimub hetkel Ameerika Ühendriikides. loomulikult üsna pea, enne veel, kui ma lähen ise Ameerikasse, kavatseme me vaadelda seda, kuidas ja mis saab ombudsmani ametkonnast. Ombudsmani ametikoht on loodud Privacy Shieldi jaoks, aga praeguseks ei ole ühtegi päringut või kaebust selle ametkonnani jõudnud ja ma olen avalikult rääkinud ka ajakirjanduse ees sellest, et äh, mulle oleks meeldinud, et mõni Twitteri kasutaja pöörduks ombudsmani poole, see on tüüpiline äh, selline võimalus nende jaoks, inimesed peaksid seda kasutama. ja vaadakem siis, kas need tingimused, mida meie pidasime väga oluliseks, näiteks nagu sõltumatus julgeolekuorganitest ja sõltumatus äh, riigisekretäri departamangust on oluline. ma olen saanud kinnitusi nendelt äh, inimestelt, kes on Ameerika olukorraga kursis, selle kohta, et härra Trump on ärimees ja ta saab väga hästi aru sellest, mis tuleb ärile kasuks ja mis mitte ja ta ilmselt hindab kõike seda sellest perspektiivist, ka seda süsteemi. ja ma tahaksin kinnitada Ameerika partneritele, et ka meie võtame selle kirgule eh, just nimelt eurooplaste eraelu kaitse vaatevinklist. nii et töö jätkub. Teie seisukohad tulevad ka septembris esitavasse raportisse sisse, suhtluskanaleid on meil palju, mitte ainult siis otsesed äh, kanalid äh, Ameerika poolt, aga ka vabaühendused on meile infoallikaks, kes äh, eraelu kaitset seiravad ja ka Ameerika meedia ja nii edasi. nii et lisaks sellele veel aga ka andmekaitseinspektorid Euroopas, kes olukorral hoiavad silma peal. meie esimene aastaaruanne kindlasti peegeldab tõde ja me peame väga selgete sõnadega rääkima ka oma Ameerika uute partneritega. meie jaoks on eurooplaste eraelu kaitse väga oluline kui äh, nende andmeid siis edastatakse Ühendriikidesse. nüüd äh, need äh, üldkokkulepped. seitsmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat seitseteist Loretta Lynch nimetas kolm föderaalorganit ja üheksa allorganit näiteks nagu USA Homeland and Security department, siis äh, justiitsministeerium sealhulgas, FBI. mis tähendab seda, et äh, ameeriklased kinnitasid, et nad on viimased sammud rakendumiseks astunud. see kokkulepe peab jõustuma esimesest jaanuarist, nagu ma ütlesin. kui osutub tulevikus äh, vajalikuks äh, ametisse nimed äh,, määrata ka teisi ameteid. see tähendab seda, et kui Ameerika uus administratsioon muudab äh, oma süsteeme, peame ka meie omalt poolt äh, määrama need ametid. nii et kas see on pidev protsess, mitte äh, üksikotsus ja üks ameeriklaste poolne äh, ametisse nimetamine andmekaitse raamlepingu puhul. nüüd äh, komisjoni avaldus tuleb avalikus teatajas avalikustamisel esimesel veebruaril, sealhulgas äh, esitatakse siis ka ametlik kinnitus selle raamkokkuleppe rakendumise, jõustamise kuupäeva kohta. ja nõukogu leheküljel on see samamoodi, see otsus äh, üleval teisest detsembrist kaks tuhat kuusteist, kui nõukogu otsustas siis andmekaitsealase raamlepingu jõustada. nüüd äh, rahvusvahelised ülekanded, äh, proua Sofi Indvelt küsis selle kohta küsimuse. me oleme öelnud, et me kavatseme mõelda, mõelda tuleviku nende otsuste peale, kui peaks selguma, et on kolmandaid riike, kus äh, inimeste eraandmete kaitse on tagatud. ja kui äh, me selle otsuse saame langetada, siis me seda ka teeme. Te teate, et Euroopa kõhtu, kohtuotsus Shamsi juhtumi puhul reastas väga olulised ja selged kriteeriumid selle kohta, mi-, milliseid ähm, tingimusi peavad sellised tingimused äh, täitma, Jaapani ja Hiinaga näiteks on see samamoodi olnud niimoodi selleks, et tagada isikuandmete äh, kaitsetasa, tase. kolmandate riikide puhul on äh, sada kaheksa riiki, kus on seadusandlus paigas äh, mingisugusedki sätted eraisikute andmete kaitseks, aga ainult mõned nendest on meie jaoks võimalikud kandidaadid olukorra hindamiseks ja eh, sellist piisavusotsuste puhul. piisavusotsused, nagu te teate, on väga riskantne samm eh, komisjoni jaoks. sellepärast, et eh, niimoodi sellise otsusega vastame, vastutame me osaliselt selle eest, mis toimub nendes kolmandates riikides ja sellepärast me peame olema väga ettevaatlikud muidu äh, teiste riikide puhul äh, Brasiilias ja jällegi tagasi Aasiasse, äh, India puhul oleme me praegu esimestes mõttefaasides, kuid muidu siis testime kolmandates, teatud kolmandates riikides, Jaapan ja täpselt Lõuna-Korea on siis see, kus me testime täpsemalt siis võimalusi, ma saan aru, et ma vastan liiga pikalt, ütleb volinik nüüd andmebaasid ja koostalitlusvõime, teil on täiesti õigus, et äh, me oleme vägagi tegevad selles valdkonnas. praegune julgeolekuolukord, sellega kaasnevad ohud äh, survestavad meid ja meil peaks olema, me tahame ka paremat ülevaadet selle kohta, kes Euroopa Liidu liikmesriikidesse sisenevad ja sellepärast me olemegi Schengeni infosüsteemi äh, Äh, üritanud äh, parandada sisse- ja väljasõidusüsteemi, samuti tegutseme ka ka teiste äh, meetmetega oleme tegelenud, inimeste andmete vahetamine, olgu tegemist eurooplaste või kolmandate riikide kodanikega, vägagi huvitatud üritame leida kõige paremat võimalused isikuandmete kaitseks ja inimeste eraelu kaitseks. teeme seda tööd tõesti palju, väga intensiivne on see töö uute ja vanade süsteemide puhul ja nende ühildamise eesmärkidel. ilma, kui meie ei ütle oma jaa-sõna, ei käivitu mitte ükski uus süsteem. nii et me osaleme vägagi selles protsessis ja äh, tahame tagada eruelu, eraelu kaitsel väga kõrged standardid. veel üks asi, mida me oleme ühiskoos üritanud saavutada, on see, et need süsteemid oleksid omavahel koos toimevõimelised ja oleks see süsteem tõhus. Need elektroonilised süsteemid äh, on lisaks kõigele muule ka väga kallid ja me peame leidma kõige tõhusamad ja kõige rentaablimad võimalused. aga nüüd siis Euroopa prokuratuur veel, kui lubate. nagu ma oma avasõnades ütlesin, meile suureks pettumuseks oli see, et ühehäälsus on nüüd murtud nõukogus, nimelt Rootsi tegi oma avalduse. me teame, kuidas läks hääletus äh, ka Hollandi äh, parlamendi teises kojas. seal nimelt samuti ei oldud nõus sellega, et äh, et Holland oleks üks prokuratuuri asutavatest riikidest, kõhklevad veel Poola ja Ungar. ma olen teiega väga avameelne, ma tahaksin, et te saate aru sellest, milline praegu see pilt on. ma olen kõikides nendes riikides käinud, kõikides parlamentides. mul on äh, väga äh, tihedad kontaktid justiitsministritega paigas ja kui te nüüd küsite mu käest, et miks need kriisid, miks need riigid, vabandust, on otsustanud kõrvale jääda, siis äh, need, neid põhjendusi on erinevaid, räägiksin ainult sellest, mida on öelnud Rootsi. nimelt mitmed Rootsi esindajad ütlesid, et Rootsil ei ole seda Euroopa prokuratuuri vaja, sest nende enda süsteem toimub väga hästi ja siis ma sain aru, et äh, tegemist on ilmselt vääritimõistmisega, sest me ei loo ju ra-, e-, Euroopa prokuratuuri selleks, et parandada prokuratuuride tegevust liikmesriikides, vaid meie eesmärgiks on äh, prokuratuurisüsteemide toestamine üle terve Euroopa Liidu äh, finantskuritegude puhul, mis on suunatud Euroopa Liidu vastu ja eriti rootslaste puhul on üks argument väga oluline, kui nad jäävad erapooletuks või otsustavad sellest süsteemist välja astuda, siis nad tegelikult loobuvad võimalusest saada kontrolli alla oma maksumaksjate raha kulutamine, sest et Rootsi on netosissemaksja Euroopa Liitu. olukord Poolas on hoopis vastu, teistsugune, ma käisin ka seal, rääkisin ministriga ja väga paljude teiste tähtsate inimestega, kes selle protsessi taga on. seal on tekkinud põhiseaduslik probleem. seda peavad nad äh, nii oluliseks, et seda ei ole võimalik lihtsalt kõrvale heita. aga kuidas üks liikmesriik, kes saab struktuurifondi vahenditest veerandi, jääda kõrvale süsteemist, mida loodaks selleks, ette äh, uurida ja kohtu ette tuua igasugused pettused, mis puudutavad pettusi struktuurifondides. ma lihtsalt ei kujuta ette, et selline asi on võimalik. ja kui see tõesti on võimalik, siis tuleb mõelda sellele, kuidas kujundada uus ühtekuuluvuspoliitika, kui üldse selline asi paika jääb pärast aastat kaks tuhat kakskümmend üks. ja me tahame Euroopa prokuratuuri tuua argumendiks järgnevatel läbirääkimistel Euroopa Liidu vahendite kasutamisel. ja nüüd käibemaks. suured piiriülesed ähm, äh, pettused, karussellskeemid, mulle tundub, et äh, siin asjad on nüüd küll oluliselt muutunud äh, ja see on üks nendest argumentidest, mille pärast mina toetan seda Euroopa prokuratuuri ja ma tahaksin, et väga paljud liikmesriigid, nii palju kui võimalik, oleksid loojate seas nii et tõehetk on käes. pärast seda, kui nõukogu otsustab, kas see asi näeb ilmavalgust või ei. sest et me kavatseme esitada nõukogule selle ettepaneku loodetavasti märtsis ja pärast seda siis on näha, kui palju liikmesriigid on valmis liituma. aga veel üks küsimus pädevuste kohta, struktuuride kohta, naised äh, rändeolukorras ja nii edasi. aga võib-olla vastate hiljem, ütleb äh, härra esimees, sest selle kohta ilmselt tuleb rohkem küsimusi veel prokuratuuri kohta. Sofi Intveld, kas mõni küsimus jäi vastamata? jah, ütleb Sofi Intveld, kõige olulisem küsimus nimelt äh, privaatsusakti äh, erandite äh, edasikaebamine. ma tahaksin, et ka kõik saadikud, kes on oodanud siin nüüd kannatlikult, saaksid oma küsimused ära küsida ja palun, proua volinik, pange see küsimus äh, kirja ja vastake see järgmises voorus. ma tahan tõesti anda sõna järgnevatele kolleegidele ühe-kahe minutiga, palun küsige ära oma küsimus, sest et nimekiri on väga pikk ja nüüd täpselt selles järjekorras, nagu te palusite sõna ja alustan härra Štehovskist. suur tänu, Claude ja õnnitlen sind veel kord, et sind on taas valitud selle komisjoni esimeheks. ja tore on teada, et Brexitist hoolimata toetame oma Briti äh,, oleksin peaaegu öelnud konservatiive, aga tean, et kuulute leiboristide erakonda, nii et äh, Brit. lugupeetud äh, volinik, mul on teile küsimus. üle neljasaja Euroopa Parlamendi liikme koostavad praegusel hetkel teile pöördumist. ja seda Amber Alert teemal. Tšihhi politsei otsib Mihalkat, noort tüdrukut, kes läks kaduma Saksa piiriäärsest piirkonnast. ja see töökord võiks aidata päästa paljudest riikidest laste elusid. Malta oli ähm, üks sellistest riikidest, kus ähm, viidi seda hoiatussüsteemi ellu. Sloveenia, Horvaatia tahavad samuti seda süsteemi sisse viia, meie tahaksime, et see süsteem oleks to-, toimiks kogu Euroopa Liidus. kas teie arvate, et seda äh, kiiret hoiatussüsteemi oleks võimalik äh, samuti teie süsteemi sisse võtta? kui teil on halbu kogemusi, siis äh, ma ei soovi sunni teid kellegiga koostööd tegema, aga ma palun, et te vaataksite, kuidas me saaksime liikmesriikide tasandil koostööd teha selliste juhtumite puhul, kus äh, lähevad kaduma lapsed. see on üks sellistest juhtumistest, äh, kus äh, tuleb kiiresti tegutseda ja annan edasised küsimused kolleegidele. härra Tšin-, proua Tšinitši. suur tänu, esimees, suur tänu Äh, lugupeetud volinik. pöörduksin tagasi nende ettepanekute juurde, millega, mis puudutavad terrorismi ning organiseeritud kuritegevuse rahastamist. näiteks vastastikune varade külmutamise määrus. või loomulikult see on väga tore, et meil oleks ühtne õiguslik vahend, millega määratakse ära need ametkonnad, kellel on õigus varasid külmutada. aga mulle oleks meenunud, kui, meeldinud, kui komisjon oleks olnud ambitsioonikam. lähtun oma koduriigi kogemustest. võib-olla oleks kasulik, kui selle õigusakti reguleerimise alasse loomulikult menetluslikke vajadusi arvesse võtta, võttes toodaks sisse ka ennetav varade külmutamise äh, võimalus. meie oleme maffia vastu võidelnud just nimelt nende rahastamise vahendeid külmutades, see on väga oluline, kui me tahame organiseeritud kuritegevusele päitsed pähe panna ja minu teine küsimus puudutab saatjate alaealisi. Te olete valmis äh, võtma endale suuri kohustusi, tegema äh, proua Karatsa pildiga tõsist koostööd ja see on väga tervitatav. aga küsiksin teilt, et millised on komisjoni ettepanekud konkreetsete meetmete kohta, mille abil saaks äh, lahendada dokumentideta saatjate alaealiste probleemi ja neid lapsi ja noori aidata. proua Lauristin, palun. suur tänu, Claude. õnnitlen teid, proua Jourova, suur tänu ka teile. suur tänu selle eest, et te pöörasite suurt tähelepanu andmekaitsele oma sissejuhatavas sõnavõtus. oleme jõudnud jõustamise etappi viisteist kuud on jäänud kuni selle protsessi lõpuni. ehk mäletate, kui valmistasime määruste direktiivi ette, siis üks kõige kuumemaid aruteluteemasid liikmesriikidega mm, kolmepoolsete läbirääkimiste käigus olid andmekaitseametnikud ning selliste ametnike, ametkondade loomine. me nägime ette Äh, selliseid äh, andmekaitseametneid. Äh, kuidas aga praktikas see praegu toimub? sellise ametite sisseviimine nõuab koolitust, ettevalmistustööd, standardite kehtestamist. nii palju, kui mina tean, siis andmekaitsealane õpe ning õppekava ei äh, sisaldu tegelikult äh, ei äh, õigusosakondade ega muude ülikooli ja kõrgõppeasutuste õppekavades. kuidas me viieteist kuu jooksul tagame, et see kõik oleks tehtud? suur tänu, Marju, härra Booni, palun. suur tänu, volinik, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja Claude, sulle loomulikult minu õnnitlussõnad taas ametisse valimise puhul. me saame jätkata oma tööd meie komisjoni jaoks tähtsates töövaldkondades. minu küsimus puudutab äh, käitumisjuhist äh, vihakõne vastases võitluses, mis võeti vastu äh, mõned kuud tagasi ning esimesed hindamisraportid on juba koostatud. millised olid peamised probleemid äh, selle käitumisjuhendi rakendamise teel? iseäranis liikmesriikide tasandil. ma tean, et on, toimub konverents äh, vihakõne teemal, oleme kutsunud ka komisjoni esindajad sinna, väga oluline on, et me selle probleemi vastu võitleksime ja teeksime seda liikmesriikide tasandil. kas komisjon äh, kavatseb veel võtta mingisuguseid meetmeid selles valdkonnas. ja siis ähm, GDPR-i jõustamine, artikkel kakskümmend üheksa töörühm äh, on esitanud mõningaid soovitusi, aga ma arvan, et ähm, alates kahe tuhande seitsmete-, praegu on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta algus ning selles valdkonnas tuleb teha kiiremini tööd me ei taha liikmesriike küll tagant sundida, kuid me peaksime liikmesriikidele andma rohkem teavet ning äh, selgemaid suuniseid selle kohta, kuidas äh, selles valdkonnas äh, tegevust ühtlustada. suur tänu ja proua Koomes järgmisena. proua volinik, panin tähele, et te ütlesite, et te soovite, soovisite, et me säilitaksime rahapesuvastase direktiivi rakendamise osas varasema ambitsioonide taseme oluline ei ole mitte ainult äh, rahapesuvastane võitlus, vaid äh, rahapesu äh, kasutamine terrorismi kontekstis ning sellevastane võitlus. millised on teie arvates võimalikud probleemid ja milliseid kaikaid võivad mitte küll parlament, vaid näiteks liikmesriikide valitsused kodaratesse loopida teie ettepanekule, kui asi puudutab näiteks tegelike kasusaajate süsteemi läbipaistvust? me ei taha, et süsteemis oleks selliseid lünkasid nagu esimese rahapesuvastase õigussüsteemi puhul. kas on üldse võimalik tõhusalt rahapesu vastu võidelda, kui me lubame liikmesriikidel endiselt tegeleda äh, täiesti seadusliku aktiivse rahapesuga, need, need kuldsed viisad ja investorite programm, äh, vaadake näiteks Malta eesistumise kodulehekülge põhimõtteliselt äh, meelitatakse lihtsalt ligi äh, suurte rahadega inimesi äh, raha pesema, pakkudes kodakondsust ja nii edasi ja nii edasi. kas komisjon lubab sellist tegevust, kas komisjon tõesti peaks seda lubama, miks, mida on vaja seda selleks, et komisjon selle üle asuks äh, kontrolli teostama, praegusel hetkel ei ole kuldsete viisade programmis mitte mingisuguseid tagatisi. härra Vasp, palun. Ähm, suur tänu mul on äh, tegelikult kokku neli küsimust, üritan nad nii lühidalt esitada kui võimalik. kõigepealt äh, see andmekaitse raamleping, mul on väga hea meel, et sellega on jõutud nii kaugele, kui on praegu jõutud, mul on väga hea meel, et see on jõudnud ka Ameerikas äh, lauale ja mis puudutab neid piisavusotsuseid, rääkisite Jaapanist ja Lõuna-Koreast, kas meil on seal samasugune probleem äh, ka nendega tulemas julgeolekuküsimustes ja turvalisuse küsimuses. järgmine küsimus, teine küsimus, millest ei ole veel räägitud komisjoni reaktsioon komisjoni, eh, vabandust, Belgia ametivõimudele rongi, rongis liikluse puhul ka PNR eh, ehk reisija info äh, Äh, sisse tuua, see oleks küll väga suurte mõjudega siseturule. ja järgmine küsimus. Äh, eelmisel nädalal te esitasite ühe pressiteate äh, reisiinfo kohta ja tõite välja mõned probleemid nende lepingute kontrollimisel, kuidas nüüd siis need välja toodud probleemid lahendatakse, mis te teete nendega? väga paljud äh, töötajad väidetavalt saavad juurdepääsu nendele andmetele ja nii edasi ja nüüd Euroopa prokuratuur, ma paluksin, et te koostööd seal väga selgelt äh, defineerite osalevate liikmesriikide vahel ja mitteosalevate liikmesriikide vahel ja aga oluline on ka see, et te tooksite välja need konkreetsed juhtumid, et mis äh, saab siis, kui on äh, mitu kor-, mitu sellist kaasust, kus äh, üks ja sama inimene on asjaga seotud, kuidas äh, see asi on lahendatud, kohtunikud ja nii edasi, mina arvan, et kogu selles asjas peaks olema natukene rohkem selgust. Thank you uh,, Mrs Kiengi, please. Grazie uh.... suur tänu, Claude. suur tänu ka volinikule tahaksin mainida kahte asjaolu. kõigepealt vihakõnevastane võitlus. Te ise mainisite seda ja mainisite sõlmitud kokkulepet väga tore, et on sõlmitud ähm, selline protokoll kokkulepe Google'i, Facebooki ja teistega, aga sellest üksi ei piisa. meil on vaja ka õigusakti selleks, et võidelda vihakõne vastu. millised on teie plaanid selles valdkonnas? mida komisjon kavatseb ette võtta ning milliseid õigusloomelisi võimalusi te näete? internet on reguleerimata ala. lisaks vihakõnele valitseb internetis veel üks teine probleem, mis kõike halvab. kuidas interneti paremini reguleerida, mis on komisjoni ettepanek? ja afrofoobia ning äh, riiklikud strateegiad. meil oleks vaja kõikehõlmavat äh, viha, võõraviha vastast strateegiat. selleks, et oleks selline nagu kord ja tohus, kohus strateegia, äh, aga peab tunnistama seda, et probleem üldse eksistib, eksisteerib komisjon võiks äh, õppida näiteks Hollandi headest tavadest, afrofoobia ja vihakõned on omavahel seotud ning tegutsema ei peaks mitte ainult õigusloome tasandil, vaid tuleks paigutada ressurssi ka teavitustöösse, haridusse, võib kasutada ka elektroonilisi teabe levitamise võimalusi. miks kogemusi ei õpi nendest headest kogemustest, mida liikmesriigid on ammutanud ning äh, mida kavatseb komisjon teha, et afrofoobia vastu võidelda. suur tänu ja proua Koratsa-Pilt! Uh, suur tänu, Claude, äh, ja suur tänu, volinik, teie pühendumuse ning äh, lahke siin osalemise eest mis puudutab naistevastast vägivalda, siis võtsime vastu sellekohase resolutsiooni ettepaneku eelmise aasta novembrikuus, meil toimus kuulamine, kus küsi-, mille käigus küsisime konkreetselt, et milline on praegu asjade seis. kas äh, olete tõstatanud äh, naiste vastase vägivalla konventsiooniga liitumise küsimuse Malta eesistumisega, kuidas on asjade seis siis? ja siis Istanbuli konventsioon me teame, et mõningatel liikmesriikidel on reservatsioone soo määratluse küsimuses. soopõhine vägivald on mõningate kolleegide liikmesriikide jaoks väga tähtis teema. ja konventsioonis on, on üsna selge, et soopõhine vägivald on vägivald, mida pannakse toime naistega paljalt seetõttu, et nad on naised aga ma tahaksin veel korrata, et oluline on, et liikmesriikidega, kellel on reservatsioone, algatakse, algatatakse läbirääkimisi. Euroopa Nõukogu vastutab selle konventsiooni eest ning nendega tuleb koostööd teha. ja siis veel need tupikseisud, mis meil on diskrimineerimise vastase direktiivi ning võrdsete õiguste ning võrdse kohtlemise küsimuses. Need teemad on jäänud nõukogus toppama ja nad on toppanud, olnud sellises seisus juba päris kaua. me peame minema, me peame aruteludes minema kaugemale kui lihtsalt kulude küsimus. ja siis veel avalikkuse juurdepääs dokumentidele. ka see teema on jäänud nõukokku toppama. ma loodan, et selles vallaski on võimalik edasi tööd jätkata, et Euroopa Liidu institutsioonide dokumentide läbipaistvust suurendada. ja siis laste küsimus. me teame, et andmekaitsemäärus, nii kurb kui see ka ei ole, ei võtnud lapsi, ei ole võtnud lapsi piisavalt arvesse ning olukord on praegu äärmiselt killustatud. ma loodan, et teil on sellekohaseid plaane. ja siis veel lõpetuseks just esitati ettepanek seksuaalse kuritarvitamise ning laste kuritarvitamise äh, direktiivi olukorra kohta äh, ja ma tean, et olukord ei ole piisav, ma loodan, et komisjonil on äh, uusi plaane. härra Žurak, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. saan ainult kiita takka kõigile neile, kes õnnitlesid teid ametisse nimetamise ning tänase hääletuse tulemuste puhul aga nüüd diskrimineerimise juurde. proua volinik, kui me rääkisime sellest teemast eelmine kord, kui te siin olite, siis oma viimases sõnavõtus ütlesite te, et te mõistate neid, mõistate neid, kes seavad küsimärgi alla abordi seaduspärasuse mina keskenduksin äh, selle asja õiguslikule küljele. paljudes Euroopa riikides, Poolas, Maltas, Iirimaal on äh, õigussüsteemis kinnitatud äh, laste õigus elule ja seda ka veel sündimata laste puhul. sellest on lähtutud ka Euroopa Kohtu kohtupraktikas. Äh. ja ühe kohtuasja puhul mainitakse inimväärikust ka veel sündimata laste, loodete jaoks. tuuma oma küsimusega Tüürin. Euroopa Komisjonil on volitused soodustada koostööd ning selliseid otsuseid peab äh, ka Euroopa Komisjon arvesse võtma. me lähtume alati ähm, õigusriigi põhimõttest, ka komisjon kasutab õigusriigi põhi, põhimõtet oma tegevuse äh, põhjendusena. põhiõiguste harta artiklis kaks on sätestatud põhimees, et elu, põhimõte, et äh, elu on kõikide inimolendite kõige tähtsam põhiõigus ning sõltumata Euroopa Komisjoni tegevusest jätkame meie elu eest võitlemist niisama energiliselt nagu alati. niisama energiliselt kui need, kes on meie seisukohtadele vastu. aga nüüd tagasi Poola teema juurde. ja Poola, soovitakse, et Poola oma põhiseaduslikke kohustusi ei täidaks. ja äh, Euroopa äh, prokuratuuriga on selles valdkonnas probleeme olnud ja millised on teie arvates tulevased arengud? suur tänu, kolleegid, palun piirduge kahe, piirduge kahe minutiga, sellepärast et meie aeg hakkab läbi saama. härra Tšoki, palun. suur tänu rozumět. Týká se to témy ECRIS. me tahaksin rääkida sellest kriisist, mis valitseb komisjonis meie jaoks oluliste tele-, äh, dokumentide jaoks äh, proua Lo-, härra Lopes Aguilar. suur tänu, teen lühidalt ja täpselt. kõigepealt, ka mina õnnitleksin teid, et olete taas ametisse valitud, valitud äh, ja volinik Juro. ma tunnen muret kahe asja pärast nendest asjadest on juba räägitud. ka kolleegid oma e-, e-, eelnõutes küsimustes on nende teemadega tegelenud kas karistusõiguses ning selle tulevikus, tulevases arengus antakse volitusi ka äh, Euroopa prokuratuurile. Euroopa Komisjon sillutab Euroopa prokuratuuri loomise teed me oleme palju läinud äh, kompromissile. finantshuvid, Euroopa Liidu finantshuvide äh, kaitsedirektiivis äh, selleks, et Euroopa prokuratuuril oleks ometi oma pädevus ja, ja oma arenguruum. ja minu teine küsimus on andmekaitse ja karistusõigustik ning raamkokkulepe. raamkokkuleppes on Äh, Ameerika Ühendriikide Kongressi poolt vastu võetud äh, õiguskaitsemehhanismi äh, seadus. ning inimesed peaksid olema kaitstud Euroopa, Ameerika Ühendriikide andmekaitsestandardite järgi. nüüd, kus Valges Majas on ähm, isikkoosseis muutunud ning kohustuste võtmisi selles valdkonnas ei ole oodata pärast härra Trumpi ametisse astumist, võib-olla on need arengud ohus. suur tänu, kolleegid, et te suurema osa oluliste teemadega suutsite selle lühikese ajavahemiku jooksul ühele poole saada ja volinik peab jällegi suurele küsimuste müriaadile vastama, nii nagu ikka. teete seda nii sama pädevalt nagu alati. ning äh, nüüd annangi teile sõna ning äh, jätke meelde siis ka esimesed küsimused. ühesõnaga, äh, laske käia ja tehke lühidalt, ütlete te mulle. väga tore. meil on aega kuni kuus kolmekümneni, nii et laske käia kui valime järgmiseks vooruks äh, mingi, ma olen ka tähtsamad teemad välja, siis olen valmis teiega nende teemade üle mõtteid vahetama. mis puudutab äh, PNR-süsteemi erandit, äh, siis lihtsalt tsiteeriksin siinkohal seda, mis on siin kirjas ettevalmistatud dokumendis raamkokkuleppe artikkel üheksateist punkt üks paneb Ameerika Ühendriikidele kohustuse Äh, tagada Euroopa Liidu kodanikele õiguskaitsemehhanismidele juurdepääsu ka siis, kui tegemist on äh, broneeringu info küsimustega. seitsmeteistkümnendal jaanuaril teatasid Ameerika Ühendriigid meile, et äh, siseasjade ja sisejulgeoleku osakonna on ta, mis kuulub selle õigusakti reguleerimisalasse peab seda kohustust täitma ning äh, kui nad seda rikuvad, siis äh, nad lähevad äh, raamkokkuleppe sätetega vastuollu ning leppe võib peatada. tegemist on lihtsalt legalistliku vastusega võib-olla teie arvates ma sain aru, et te kardate, et broneeringu info jääb välja sellest, ma ei, ei, proua Infeld, mitte sellest õiguskaitsemehhanismi seadusest, aga teie osakond on kirjalikult öelnud, et selleks, et kõik need sätted jõustuksid, peavad praegused äh, erand, äh, erandid äh, broneeringu infos ja nii edasi olema kooskõlas Privacy Act raamkokkuleppega ja see tuleb tühja, tühistada kui äh, Privacy Act raamkokkulepe ei hõlma äh, broneeringuinfot äh, ja nii edasi, siis ja need, e-, neid erandeid ei tühistata, siis mitte midagi sellest ei kehti. seda ei tühistatud isegi Obama valits-, valitsemise ajal. ja mingisuguseid märke sellest, et seda tühistama hakatakse, ei ole ühesõnaga, raamkokkulepe peaks rakenduma esimesel jaanuaril, aga neid erandeid ei ole tühistatud, siis järelikult ei saa olla see äh, üldsegi kehtiv, äh, see raamkokkulepe. ma ei tahaks siin hakata sellist äh, juriidilist arutelu pidama, mul on siin kõik tekstid kaasas ja, ja ka argumentatsioon paberil, aga ma arvan, et parem oleks, kui me vastame nendele küsimustele kirjalikult, et me saaksime asjaga ikkagi põhjani minna. aga pöörduksin tagasi rändetemaatika juurde, homme tuleb teie juurde Dmitri Savnov pop, no, Populus, kes räägib rändeteemast üldisemalt. palutsite rääkida naistest ja, ja lastest eraldi, proua Koratsa Pilt, kes selle kohta küsimuse esitas, on lahkunud küll, aga ja ütlesite, et ei tahaks üldistavat vastust, nagu me tavaliselt anname, aga aga see on vastus sellegipoolest. meie tahame luua suuri tagatisi lastele ja naistele varjupaigataotluse menetluses. naised ja lapsed kuuluvad haavatavatesse inimrühmadesse. rääkides naistest ja lastest, siis avaldame liikmesriikidele survet, et nad looksid turvatsoonid kus äh, naised ja lapsed oleksid kuritegevuse eest kaitstud, me näeme, et kuritegevuse määr kasvab igal pool, kus, kuhu inimesed väga tihedalt kokku koondatakse ning äh, ja see on heaks kasvupinnaseks äh, kuritegevusele, nii kurb kui see ka ei ole. ja kui ma õigesti mäletan, siis varjupaigamenetluses on naiste ja laste jaoks ette nähtud ka intervjueerimise ajaks eritingimused, kui nad vastuvõtualale jõuavad. Neid tuleb kohelda erikohtlemise alusel, mille abil püütakse tagada seda, et nende turvalisus on tagatud ning neid ei traumatiseerita enam täiendavalt. arvesse tuleb võtta seda, et nende inimeste kogemused juba on traumaatilised. samuti püüame saavutada parimaid tulemusi naiste aitamisel lõimumisprotsessis, äh, me tahame neid ühiskonda integreerida ning äh, oleme ühenduses nende liikmesriikidega, kes on selle integreerimise protsessiga juba pihta hakanud. ja integreerida ei tuleks mitte ainult naisi, vaid ka saatjate alaealisi. see on eraldi peatükk, eraldi teema, saatjate alaealised võtame näiteks Kreeka, kaheksakümmend protsenti saatjate alaealistest on viieteist kuni kaheksateistaastased poisid. ja nende poiste jaoks on vaja erikohtlemist, sest et äh, neile ei tule pakutud, neile ei tohiks pakutada äh, ainult äh, toitu ja peavarju, neil on vaja ka koolitust, neil on vaja tulevikuperspektiivi, et nad saaksid äh, normaalse elu juurde tagasi pöörduda meie liikmesriikides. käisin eelmisel nädalal Austrias ühes vastuvõtukeskuses, kus mul oli väga hea meel näha seda, mida seal tehakse nende laste aitamiseks. ja mitte ainult vastuvõtukeskuse inimesed, vaid ka linnakodanikud, kes kõik aitavad nende noorte poiste integreerimisele kaasa, aga me teame, et probleeme veel on. aga nüüd Euroopa prokuratuur, see struktuur on detsentraliseeritud, tekst on stabiliseeritud. nii et äh, ma ei suuda kuidagi nõustuda selle pessimistliku suhtumisega, tekst on stabiliseeritud. oleme taganud äh, tasakaalustatud pädevused liikmesriigi ning äh, keskust, kesktaseme vahel, teate ju, et tegemist on Euroopa delegeeritud äh, prokuröridele rajatud mudeliga ning kulutõhususe analüüsid on andnud häid tulemusi. pärast seda, kui käibemaks on võetud Euroopa prokuratuuri pädevusalasse, on tegelikult kulutõhususe määr on olnud väga hea, kui me räägime rahadest, mis tulevad meie eelarvesse tagasi või ja rääkides eelarvest, Euroopa prokuratuuri eelarve ähm, on üks Euroopa Liidu osa ja see peaks olema juba meie aluslepingutest lähtuvalt asutus, millel on õigus esitada süüdistus ning kohtueelses faasis äh, kanda hoolt Euroopa Liidu finantshuvide kaitse eest kaitsta meie eelarvet siis. ja seda me peame tagama Euroopa Liidu maksumaksjatele iseäranis nendes liikmesriikides, kes on Euroopa Liidu eelarve netopanustajad. see on minu seisukoht. ma näen, et Euroopa prokuratuur ning äh, meie eelarve on omavahel tihedalt seotud ja selles valguses tuleks asju näha mis puudutab Kreekat, siis äh, esitame omapoolse ettepaneku määruse kohta justiitstantsiooni nõukogule selle aasta juunikuus EKRISe teema osas. ja EKRIS on süsteem, mis peaks hõlmama ka kolmandate riikide kodanikke ning äh, EKRISes peaksid sisalduma ka sõrmejäljed. tegemist on äh, väga suure isikuandmete kollektsiooniga ning nõuded tehnilisele, tehnilisele ülesehitusele on suured, selleks on vaja tegutseda kiiresti, tegutseda kõikehõlmavalt. ning volinike kolleegium peaks juunikuus meie ettepaneku vastu võtma ning Eesti eesistujaga on meil juba kokkulepe, et nemad tegutsevad kiiresti nõukogus selle vastuvõtmise protsessiga loomulikult ähm, see kokkulepe ei hõlma kokkuleppeid kõikide liikmesriikidega ja nende seisukohti. mis puudutab käitumisjuhendit, käitumisjuhendi teel, äh, teele kerkinud takistusi, peamiseks probleemiks on see, et ähm, ka avalikkus peab mõistma seda, et meie käitumisjuhendi kaudu tahame kõrvaldada ebaseaduslikku vihakõnet. me tahame selle välja juurida. ma kasutan alati sellist näidet, et kui keegi kirjutab kuskile, et kõik roomad tuleks tappa, siis kohe tuleb politsei kohale ja, ja koristab sellise avalduse ära ja kui selline avaldus levib internetis, siis selle mõju on suurem ning äh, jõulisem rahvale, sest reaktsioon juba on massiline. tahtsime käitumise juhendi osas kokkuleppele lõpp, jõuda internetiteenuste pakkujatega et nad saaksid aru, milline on seadusraamistik ning millist äh, õigust Euroopa Liidus jaustatakse. me räägime siin siis ebaseaduslikust vihakõnest ja sõnavabadust ei sea see, need algatused kuidagi ohtu. ja millised on praeguse käitumisjuhendi rakendamise teel teele kerkinud probleemid? puudu jääb suutlikkusest, keeleoskusest. ning ähm, õigusala asjatundjate ekspertteadmistest, ähm, need asjatundjad peaksid tõesti määratlema, et see tõesti on ebaseaduslik vihakõne ja nii edasi ja nii edasi. loomulikult äh, sõltub olukord äh, ka liikmesriikide pretsedendi õigustest põhiseaduslikud kohtud liikmesriikides on äh, sageli korduvalt määratlenud selle, mis see vihakõne on. ja äh, mõned äh, infotehnoloogia teenuse pakkujad võtavad hoiatusi, mis tulevad ametiasutustest tõsisemalt kui tavakodanike või vabaühenduste esitatud hoiatusi ja vihakõne mahavõtmise määr on väga erinev ka ettevõtete kaupa. kevadel kavatseme olukorda uuesti hinnata. vaadata, kas on mingisugust edu saavutatud õiges suunas. sajaprotsendiliselt äh, ei võeta hoiatuste põhjal äh, te-, avaldusi maha ja jumal tänatud, et see nii on sellepärast et kõik hoiatused ei puudutagi ebaseaduslikku vihakõnet ning äh, ma avaldan survet ka infotehnoloogiateenuste pakkujatele, et nemad avalikkust informeeriksid oma tegevusest ja selle tagamaadest. Äh, sõnavabadust tuleb igal juhul kaitsta. proua Lauristin nii küsimus. ja härra Pooni rääkisid isikuandmete kaitse üldmäärusest. me peame andma endast parima selleks, et isikuandmete kaitse üldmäärus oleks rakendatud kõikides ja seda ühtlaselt kui tegemist on määrusega, siis on otse rakendatav, otse kohaldatav, miks me siis üldse peaksime muretsema, jah, tegemist on ka määrusega tõesti, aga see nõuab liikmesriikide õigussüsteemis mitmeid muudatusi, mis ei ole otseselt seotud võib-olla otseselt isikuandmete kaitse valdkonnaga, näiteks äh, tööõiguse valdkonnas võib-olla mitmeid asju, mida tuleb muuta. rakendusfaasis keskendume neljale valdkonnale kõigepealt teeme tihedat koostööd töörühmaga, artikkel kakskümmend üheksa töörühmaga, kes valmistuvad äh, oma jõustamisalaseks tööks. me tahame kanda hoolt selle eest, et sätteid rakendatakse ühtemoodi kõikides liikmesriikides. nagu teate, isikuandmete kaitse üldmääruses äh, antakse teatavaid volitusi äh, ja meie tahame näiteks kanda hoolt selle eest, et sanktsioone rakendatakse ühtmoodi. mitte nii, et Saksamaal näiteks on sanktsioonid rangemad või vähem ranged kui minu koduriigis või Poolas. me kõik teame. et kultuuriline taust, üldine mõtteviis mõjutavad selliseid otsuseid ka suhtumine isikuandmete kaitsesse ning selle valdkonna tõsidusse võib olla liikmesriigiti erinev. me loomulikult ähm, hindame äh, prokuröride sõltumatust ning austame seda, aga äh, samas ühtlus tuleb tagada. mis puudutab liikmesriikides sisse viidavaid muudatusi, siis äh, jälgime olukorda riikides nagu Saksamaa, kes on edumeelsed ja on kaugele jõudnud ning äh, hindame, millised on õigussüsteemi muutmise vajadused ning oleme lubanud äh, liikmesriikidele, et korraldame mingisuguse võimaluse äh, teavet vahetada ning kogemusi jagada. kolmandaks tahame kanda hoolt selle eest, et meil oleksid kergesti mõistetavad, arusaadavad suunised ettevõtete jaoks. Teie hulgas on neid, kes mainisid, et andmekaitseametnike jaoks on eeskirjad ebaselged ning kvalifitseeritud asjatundjatest on puudu. tõsi, see on probleem äh, mis äh, on tõesti tõsiste killast, äh, vastavat kvalifikatsiooni ei ole võimalik kuskile õppida ja omandada ja andmekaitseametnikud juba saadavad meile äh, appihüüdeid, sellepärast et erasektor üha meelitab nende kvalifitseeritud töötajaid ligi ning probleem on tõesti tõsine oleme kuulnud siin äh, plaanilisi ennustusi, et liikmesriigid peavad tööle võtma kolmkümmend viis tuhat äh, uut äh, ametnikku riigiasutustesse. Nende algatuste tulemusena olen pidanud neid rahustama, et äh, ärge nüüd arvake, et olukord on nii hullumeelne. praegused äh, asjatundjad, praegused eksperdid peavad lihtsalt äh, omandama uusi oskusi, uusi kvalifikatsioone, tavaliselt võib tegemist olla näiteks inimressursi osakonnas töötavate inimestega, ei tule töö, ei ole selline olukord, kus tööle tuleks võtta kolmkümmend viis tuhat uut inimest. komisjon ei nõua kelleltki, et sellist inimeste armeed tööle värvatakse ainult selleks, et selliseid positsioone tagada. nii et väga palju valesti arusaamisi võib tekkida ning äh, neid tuleb lihtsalt selgitada siis. mis puudutab andmekaitseametnikke, siis äh, vastavad suunised on juba välja antud äh, andmekaitse inspektori poolt ja me peame lihtsalt selgitustööd tegema ettevõtete jaoks, et ettevõtted ei satuks paanikasse, et nad ei muutuks hüsteeriliseks, nii nagu paistab mõnedes liikmesriikides juhtub. tahan, et andmekaitsemäärus looks võrdsed mängureeglid kõigi jaoks, looks head tingimused ettevõtete jaoks, et ettevõtted saaksid nagu kord ja kohus oma kohustusi täita. ega oleks üle koormatud uute haldusülesannetega. ja siis äh, meie neljas ülesannete valdkond on teha kampaaniat, et ka Euroopa kodanikud mõistaksid, äh, millised on äh, need uued õigused, mida andmekaitse, isikuandmekaitse määrus neile tagab ning milleks nad peaksid olema valmis. selles kampaanias keskendume sellele tööle keskendume äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses. nii et tööd on meil küll ja küll, koostööd tuleb teha liikmesriikidega, ettevõtetega, andmekaitseametnikega. ning ma olen veendunud, et me oleme oma ülesande kõrgusel, kui me teeme tööd süstemaatiliselt ega alahinda ühegi teemavaldkonna tähtsust, mille määrus meile kohustuseks paneb. mis puudutab menetluslikke tagatisi Euroopa prokuratuuri puhul, siis ähm, see küsimus jäi mul varem vastamata. ma arvan, et me andsime endast parima selleks, et kõik menetluslikud tagatised paika saada. Need on Euroopa Liidu tasandil juba vastu võetud ning ähm, nendega on tagatud ka õigusabi see otsus võeti vastu üsna hiljuti, see on uusim element selles paketis. ning me peame kaitsemeeskondade tegutsemiseks valmis olema, nemad teevad oma tööd nii nagu peab. ja meie peame kandma hoolt selle eest, et meie süsteemis ei oleks lünkasid ega ebaselgust, et oleks teada, kes teeb mida Äh, Euroopa prokuratuur võib niiviisi sattuda muidu väga haavatavaks sihtmärgiks. ja mina ise tahan, et menetluslikud tagatised oleksid äh, optimaalsed ka äh, võimalike süüdistavat, süüdistatavate jaoks. korruptsioonipettuste tulemusena võivad ka süütud inimesed kohtu ette sattuda ja me ei taha, et äh, süütu inimene oleks äh, viieks-kümneks aastaks selles suures äh, hirmutavas masinavärgis süüdistaja toolil, süüdistatava toolil. ja veel. loomulikult olen valmis selle kirjaga tegelema, annan endast parima ning kasutan kõiki oma volitusi, otsustasin äh, jätkata telefoniliini sada kuusteist rahastamist, see on selle süsteemi üks oluline osa minu jaoks. oluline on koostöö liikmesriikide vahel. meie, selle komisjoni äh, liikmed kõik toetame seda koostööd. me tahame seda see on väga oluline, et meil oleks äh, koostöösüsteem paigas. jah, rahapesu teema, proua Gomes suurim probleem on avalikud äh, registrid ja ma olen väga närviline teatud liikmesriikide seisukohtade osas sest äh, ma mõistan, et on teatud argumente, et meil peab olema tasakaalustatud ühest küljest äh, õigus privaatsusele, teisest küljest äh, õigus avalikkusel infot saada ja sellepärast oleme väga ettevaatlikud, et tuvastada andmete tüüpe, mis peaks selles avalikus registris kajastuma. nimi, rahvus äh,, mingi tegevus, teema, mis ei tohiks kuidagi ohustada kedagi isiklikult. nüüd on survet äh, selle avaliku registri suhtes, mis on põhielemendiks ja ma arvan, et äh, põhisammuks õiges suunas ja mind teeb see alati väga närviliseks, kuna kõik need meetmed, mis peaksid äh, ennetama terroristide rahastamise, on samuti blokeeritud, sest see on kõik ühes seaduse andluses ja seega peaksime me kõik kasutama oma mõjuvõimu selleks, et liikmesriigid selle heaks kiidaksid. miks tekkis selline reaktsioon, nagu te teate, siis juba esialgses versioonis rahapesu direktiivis oli valik kas täiesti avalik või siis äh, avatud teatud äh, üksustele ja osa liikmesriike valisid täieliku av avaliku variandi ja midagi ei ole sellest tulenevalt juhtunud, seega see, ma ei mõista seda. mis puudutab äh, maksuparadiise ja maksupettusi, siis ma arvan, et meil ei ole vaja mingisugust uut äh, seadusandlust, vaid meil on vaja korrektset jõustamist. suur tänu tõlkidele, ütleb esimees, ma vabandan, et me lähme üle aja ja volinik jätkab. mis puudutab äh, vihakõnega võitlemise meetmeid meil on raamotsus rassismi ja ksenofoobia vastu, mis peaks olema juba rakendatud kõikides liikmesriikides me hoiame olukorral pidevalt silma peal ja survestame neid korrektse rakendamise suunas, sest praegusel hetkel circa pooled liikmesriigid ei ole seda raamotsust täielikult jõustanud jällegi ma tõstatan selle teema kas siis reedel eh, justiitsministritega nõukogus või siis järgmisel võimalusel individuaalselt ja me survestame, et nad seda korralikult jõudsid. mis puudutab nüüd libauudiseid ja vastunarratiive, siis komisjonil ei ole plaanis eh, mingisuguseid konkreetseid tegevusi, nagu ma juba ütlesin, siis eh, me täpsustame käitumisjuhendite äh, vihakõne osas, mis ka näiteks homofoobia või naistevastaste rünnakute ehk siis ei puuduta mitte ainult ksenofoobiat või äh, rassismi, vaid see on laiem teema. ma saan teile selle kohta öelda, et äh, meil on äh, Äh, proua Mogherini äh, algatus, millega, millesse on kaasatud suur hulk eksperte, et töötada Vene propaganda vastu ja võib-olla neil on sarnane roll kui teatud ähm, ametitel, näiteks nagu Saksamaal ja Austrias, et võidelda libauudiste vastu. ja nad töötavad äh, faktipõhiselt Neil ei ole õigus midagi eemaldada, neil on ainult õigus äh, uurida libauudi-, kas te libauudiste puhul on tegemist libauudistega ja nad äh, kõrvutavad seda õigete faktidega selleks, et näidata, et reaalsus on äh, libauudistega võrreldes erinev äh, aga nad ei astu arvamusartiklite vastu, ehk siis sellega nad piirduvad. jah, tegemist on teemadega, mis nõuaksid detailsemat äh, käsitlust, nagu libauudised ja nii edasi, aga meil oleks tõesti vaja võib-olla pikemat ähm, käsitelu aega ja mul on väga hea meel, et teil oli võimalus vastata ka rahapesu ja vihakõne teemale aitäh, lugupeetud volinik, me oleme nüüd ajast üle läinud ja esimees tahaks lasta tõlgid vabaks ja tänab volinikku ja ka volinik tänab kuulajaid. nõukogu toimub reedel ja see tõesti äh, kindlasti aitab meie tegevust äh, selle libekomisjonis Euroopa Parlamendis ja kohtume peatselt aitäh selle maratoni eest, kolleegid, kohtume homme üheksa nelikümmend viis ja viisteist null null volinik Avramopolisse, aitäh, koosolek on praeguseks lõppenud